Right, the various clocks tell me. niisiis, eh, erinevate kellade andmetel on kell nüüd kolm kakskümmend. näib, et meil siin üldse parlamentaarset ajavööndit ei ole, nii et, et kõigepealt, kas me võiksime kinnitada päevakorra, kas kellelgi on mingeid vastuväiteid päevakorrale, ma ei näe, et vastuväiteid oleks, seega loeme päevakorra kinnitatuks. ja nüüd läheme siis juhataja teadaannete juurde, mul on neid paar tükki. kõigepealt ees on, meil on mitu komisjoni kohtumist tulemas neljandal juulil Strasbourgis. toimub meil mõttevahetus uue ECOFIN-i eesistujaga, äh, Poola rahandusministriga, siis üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal juulil on meil plaanis mõttevahetus nii volinike Almunia kui Semetaga, siis äh, Eh, pärast märkusi ühel hiljutisel komisjoni eh, kohtumisel tahaksin teile meelde tuletada, et pärast suvevaheaeda kolmekümne esimesel augustil eh, on meil jällegi terve päev komisjoni koosolek ja Eh, sellel koosolekul eh, arutame tervet rida raporteid, samuti kaks hääletust ja mõttevahetus toimub meil Jean-Claude Trichet'ga kui eh, süsteemsete riskide nõukogu esimehega. nii et, et esialgu pidi see arutelu toimuma üheteistkümnendal juulil, aga me pidime seda kuupäeva siis muutma. aga ma arvan, et kedagi see ei üllata praegust olukorda Kre Kreekas arvestades niisiis me peame olema valmis äh, oma tähtaegasid muutma, et me saaksime ka teistel üritustel osaleda. siis äh, mitmesugused kaasotsustamismenetlust puudutavad asjad. ECONi komisjon kahekümne neljandal mail hääletas äh, hoiuste tagatiste kavade kohta ning pärast seda hääletust raportöör ütles, et tahab alustada läbirääkimisi Eh, selleks, et saavutada kokkulepet esimesel lugemisel, sellepärast et nõukogu on nüüd samuti suutnud oma otsuse vastu võtta. nii et, et vastavalt siis eh, standardmenetlusega eh, antakse siis läbirääkimiste menetlus ning läbirääkimiste meeskond koostub siis esimehest, raportöörist ja variraportööridest. kui vastuväiteid ei ole, siis peame sellest menetlusest kinni raportöör noogutab, sõna ta ei soovi, niisiis oleme selles osas kokku leppinud. Peter, jah, kui sa soovid sõna, siis kiiresti. jah, lihtsalt lühikene märkus, et arvamused on nii erinevad, et me peaksime äkki mõtlema ka teise lugemise peale, kuid kõigepealt peaksime siiski üritama praegu kokkuleppele jõuda, sest tegevusaja kohaselt on meil veel üks koosolek enne suvepuhkust ja siis septembris oleks võimalik minna kolmepoolsetele läbirääkimistele ähm,. hästi. siis Econi komisjon hääletas kuuendal juunil raporti üle, mis puudutab täiendavate aktsiate märkimist Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupangas mina olin siis selle raporti raportööriks ja ma kavatsen samuti saavutada kokkuleppe esimesel lugemisel jällegi vastavalt tavamenetlusele, äh, pidades kinni siis sellest läbirääkimiste mandaadist, mis Econis heaks kiideti ja e, e siis äh, meeskonnas olen nii mina kui raportöör ja, ja esi, esinaine ja siis variraportöörid, nii et, et Ehm, me peame sellest menetlusest kinni ja on võimalus, et suurem osa sellest ehm, arutelust toimub kirjaliku menetluse korras. ja võib-olla tuleb siis lõpuks ka kolmepoolne kohtumine. ma olen juba juhtinud tähelepanu sellele siis, et kohtumine Trichet'ga toimub nüüd siis kolmekümne esimesel augustil ja mitte üheteistkümnendal juulil, nii et, et ehm, ma vabandan, et me peame kohe pärast suvevaheaega tööga pihta hakkama ja siis äh, hääletus, mis puudutab krediidikorralduste ja otsearvelduste äh, tehnilisi muudatusi, see hääletus on ette lükatud, edasi lükatud üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda juulini, nii et, et nüüd läheme neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on siis käibemaksu tulevik. ja härra Kaasa saab sõna. aitäh kõigepealt tahaksin ma öelda, et ma tervitan komisjoni algatust. Ähm, praegune käibemaksusüsteem ei ole ühisturu ja siseturu jaoks sobiv. halduskulud ja maksude sissenõudmise kulud on väga suured. Äh, see süsteem on ettevõtetele liiga koormav samuti äh, on äh, see süsteem, saab toime panna pettusi, eriti piiriüliste tehingute puhul, kus Äh, kasutatakse siis karussellipettuse skeemi ja mille tulemusena liikmesriigid kaotavad iga aasta miljardeid eurosid. ma üritasin äh, leida äh, parimad teed edasiminekuks ja minu arvates tuleb süsteemi muuta, tuleb pidada konsultatsioone sidusrühmade esindajatega, ma olen kohtunud väga paljude sidusrühmade esindajatega, nii suurte kui väikeste ettevõtete esindajatega ning selgitan siis teile, milli-, millistele järeldustele me nende konsultatsioonide käigus jõudsime. Äh, raporti üheks kõige olulisemaks punktiks on see, et me peaksime tu-, tunnistama status quo'd ja minema siis sihtriigi põhimõtte juurde, kui me hakkame äh, maksustama piiri, äh, piiriülest ühenduse sisest kaubandust. sellisel seisukohal on väga paljud sidusrühmade esindajad ja samuti väljendatakse sellist seisukohta ka komisjoni rohelises raamatus. see süsteem, mis põhineb päritolumaa põhimõttel, võib siseturu jaoks küll olla kohasem, aga katsed selles suunas liikuda on läbi kukkunud. Äh, poliitilist tahet selle süsteemi kasutusele võtmiseks ei ole ja seetõttu tuleb nüüd edasi liikuda ja kaaluda võimalikke alternatiive. süsteem, mis põhineb sihtriigi põhimõttel, saab olla tõhus ainult siis, kui sellega käib kaasas ka siis äh, koondüksuste loomine käibemaksu sissenõudmiseks ja me tahaksime, et selline süsteem oleks olemas juba siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimeseks jaanuariks, see vähendaks ettevõtete halduskoormust ning muudaks tõhusamaks piiriülese tegevuse. on äärmiselt muret tege-, tekitav, et nende ar arutelude käigus, mis mul oli sidusrühmade esindajatega, paljud äh, mainisid, et nad pigem teev-, äh, ajavad äri kolmandate riikidega, kui teevad siis piiriüleseid tehinguid Euroopa Liidu sees meil peaks ometigi olema ühtsust, ühtne turg, aga nad äh, eelistavad tehinguid kolmandate riikidega just sellepärast, et äh, liidu sisene, sisesed tehingud on väga keerulised. nüüd, kui äh, rääkida valikuvõimalustest käibemaksu sissenõudmiseks, siis on selge, et tuleb veel uurida, milline on kõige parem võimalus aga nendest aruteludest ja analüüsidest, mis me siiani oleme läbi viinud, tundub mulle, et kõige äh, paljutõotavam võimalus võib-olla oleks kombineerida eh, käibemaksu eh, andmebaasi ja sertifitseeritud maksukohustuse mudelit. selline mudel eh, nõuaks olulist investeeringut infrastruktuuri, me peame olema arukad ning ma soovitan, et me kõigepealt analüüsiksime asja põhjalikumalt, et uurida, kuivõrd elujõuline see lähenemine on. samuti peaksime äh, Äh, vähendama administratiivkulusid ja maksude sissenõudmise kulusid, see on eriti oluline VKE-de jaoks, äh, sest VKE-d on just Euroopa majanduse aluseks ja nende ettevõtete jaoks on äh, äärmiselt probleemne praeguse süsteemi keerukus on terve rida muudatusi, mida saab kiiresti ellu rakendada, ilma et oleks vaja praegust süsteemi kiiresti muuta me pakume, et komisjon pakuks välja siis ühe mudeli, mis on keeleliselt neutraalne. me võiksime kasutada siis äh, sellist harmoniseeritud andmete sisestuse süsteemi ja niimoodi vähendaksime ka tõlkekohustusi. Äh, samuti oleme soovitanud, et me äh, Äh, vähendaksime seda sagedust, millega käibemaksudeklaratsioone tuleb esitada. Äh, samuti käibemaksuvabastuste süsteemi tuleb lihtsustada, samuti tuleb kasutada e-lahendusi, näiteks mis puudutab käibemaksudeklaratsioonide esitamist. ning äh, samuti tuleb ära kaotada Euroopa Liidu sisesed soetusloendid ja me peaksime paika panema ka, millised on need standardiseeritud äh, käibemaksukohustused Euroopa Liidus. Ähm, terve rida liikmesriike juba omavad tõhusat süsteemi ja äh, nendes riikides ei ole vaja ettevõtetele panna täiendavaid kohustusi. teisalt äh, Eh, ettevõtted saaksid niimoodi eh, eh, kindlustunde, nad teaksid, millised on need kohustused, mida liikmesriigid võivad neile peale panna. ja tahaksin kolleege kutsuda üles andma panust sellesse raportisse, et me võiksime siis nende soovituste nimekirja veelgi laiendada. ettevõtlus õitseb, kui valitseb reguleeritus ja kindlus ning seda silmas pidades on väga oluline, et Äh, igasugused äh, otsused tuleks langetada määruste vormis ja mitte direktiivide vormis. Äh, see tooks kaasa ühtse tõlgendamise ja ühtse kohaldamise käibemaksu vallas. mul on väga hea meel selle üle, et konsultatsiooniprotsessi käigus ähm, selle teema vastu näidati üles elavat huvi ja ma jään nüüd ootama siis variraportööride seisukohti ja Äh, ta-, äh, tahaksin siis eelseisvatel nädalatel välja töötada kompromissid. ma loodan, et parlamendi panus äh, selle käibemaksu tuleviku teemalisele, teemalise arutellu annab suuniseid ka komisjonile, kui nad tulevad välja strateegilise teatisega käibemaksu tuleviku ko kohta ja see teatis peaks tulema siis selle aasta lõpus, aitäh uh,! Thank you very much uh...! suur tänu! järgmine kolleeg, jah, suur tänu, proua esi-, mees, ütleb härra Elga Trui. Äh, suur tänu selle lähenemise eest, see läheb tõesti õiges suunas. raportis räägitakse väga tähtsast otsusest, nimelt et äh, me alati lähtuksime lähteriigist ja et meil on võimalik siin rääkida käibemaksu uuest ajastust ja sellepärast me tervitame neid ettepanekuid, kuid on teatud äh, punkte, milles meie oleme teisel seisukohal. näiteks on mõned väikesed muudatused, mis võivad endaga suuri tagajärgi kaasa tuua. siin räägitakse äh, käibemaksupettustest, me peaksime siin väga põhjalikult neid uurima, jah, tõesti, see kõik on Euroopa Liidu huvides, aga me peame arvestama ka sellega, et on teatud administratsioonisätted, millel on ka mingi mõte, näiteks just käibemaksupettuste vastane mõte, nii et sellepärast ei tohiks neid sellesse nimekirja panna, mis on siin raportis välja toodud ja räägitakse siin kvartali aruannete nõudmist äh, käibemaksu aruannete puhul ja, ja käibemaksu igakvartalilisest tagastamisest. see on väga tähtis käibemaksuvastaste võitluste puhul ja see põhi, see äh, ka tegelikult mõjutab ettevõtete majanduslikku olukorda. palju parem oleks, kui meil oleks käibemaksu tagastus siiski üks äh, kord aastas, sest muidu tuleb hakata riigil teatud finantsvarusid koguma. siis äh, need koondasutused, jah, see on küll väga hea mõte, kuid me peaksime seda konkreetsemalt välja töötama. ja me peaksime kasutama ka täpsemaid definitsioone. see, kus räägitakse äh, sellest liikmesriigist, kus käive toimub, mitte aga sellest riigist, kus ta asub peakorter, sellepärast et muidu võiksid ka Monaco ettevõtted ähm, äh, kas Antwerpeni või Bremeni sadamas oma äri ajada ja mõtlen siin praegu lõiget kaheksa ja käibemaks on ju tõesti üks finantspoliitiline juhtimismeede ja osaliselt viiskümmend viis protsenti käibemaksu võla, võlgadest on üldse võimalik äh, kätte saada aga ärgem unustagem, et tegemist on poliitilise otsusega, jah, on teatud liikmesriike, mis ütlevad, et äh, teatud äh, tooteid äh, käibe, ei käibemaksustata, seda selleks, et mõjutada tarbijate käitumist ja ma arvan, et selline kaalutlemisõigus peaks liikmesriikidele jääma. vähem kapitali maksustamist ja rohkem käibemaksu alast maksustamist, see on komisjoni lähenemine, kuid meie ei ole sellega nõus sotsiaaldemokraatidena, meie sotsiaaldemokraadid sooviksime pigem finantstehingumaksu. aga ma saan aru, et tegemist on poliitilise otsusega ja ma ei ole nõus raportööriga, kus ta lõikes kuus nõuab äh, kõikide käibemaksualaste kulutuste amortiseerimist, see ei ole minu arvates õige lähenemine. me ei saa käibemaksu ja amortisatsiooni ühele pulgale panna, võib-olla meil oleks võimalik leida mingi kuldne kesktee. me soovime rohkem käibemaksualast harmoniseerimist Euroopa Liidu tasandil ja see ka selles osas, mis puudutab käibemaksust vabastamist. kuid ka siin tuleb jällegi mõelda, millised on tagajärjed tarbijatele. näiteks transpordisektoris tuleks meil kohe kindlasti püüelda käibemaksu neutraalsuse poole. me, miks tuleks teha vahet äh, lennuliikluse ja raudteeliikluse vahel? üks valdkond maksab rohkem käibemaksu, teine võib-olla üldse mitte või ka vastupidi. peale selle tuleks ka administratiivseid äh, reegleid lihtsustada, eriti just äh, merel transpordi puhul. see tundub praegu olevat raskem valdkond kui maanteetransport ja ka seda tuleks siin raportis mainida. siis veel käibemaksuvabastuste kohta. on teatud äh, käibemaksuvabasid äh, teenuseid, äh, mis on käibemaksust vabastatud kultuurilistel ja sotsiaalsetel põhjustel. ja kui need käibemaksuvabastused ära kaotatakse, siis see võib tuua endaga kaasa väga raskeid tagajärgi selles sektoris olevatele inimestele. me peaksime mõtlema, et see toob ka äh, raamatupidamislikus mõttes väga raskeid tagajärgi endaga kaasa. Need oleksid need põhilised asjad, mida ma tahtsin tõstatada ja oleksin valmis ka raportööriga selles osas läbi rääkima ja kavatsen teha ka muudatusettepanekuid. ootan juba põnevusega meie koostööd ja arvan, et tegemist on väga hea raportiga lõppkokkuvõttes. Olle järgmisena. jah, suur tänu, proua esimees. suur tänu ka härra Kaasale. ma arvan, et äh, raport on väga hea tegemist on väga raske küsimusega, nagu me kõik teame. siin on viiskümmend neli maksumäär minu kodu, eh, Prantsusmaal minu koduriigis kuuskümmend kuus. me katsetasime seda viiekümne neljandal aastal Prantsusmaal, minu koduriigis kuuekümne kuuendal aastal aga me ei olnud väga edukad, nüüd on meil olnud siin ka mitmeid üleminekuperioode ja praegu peaks olema määr kakskümmend üks protsenti. ma arvan, et me peaksime selle üle järele mõtlema. nagu rohelises raamatus kirjas, me peaksime minema otsestelt maksudelt üle kaudsetele. paljude riikide puhul tähendaks see seda, et toimub äh, muutus heaolu riigi finantseerimises ja see on tegelikult väga tähtis küsimus ja võib paljudes riikides endaga kaasa tuua tõsiseid probleeme. aga tõesti, on tõesti see, tõesti tähtis, et me maksukoormust ümber tõstaks ja see ei ole lihtne. meil ei ole siin praegu võimalik kaasotsustusega seda asja vastu võtta siin tehakse ka ettepanek, et tuleks ühtlustada käibemaksumäärasid komisjoni ettepanekus on kirjas kaheksateist kuni kakskümmend viis protsenti. muidugi on võimalik Äh, seda määr, määrade vahet ka veel vähendada ja see ei pruugi tähendada seda, et äh, maksusid tuleb tõsta ja et äh, tarbijad peavad rohkem makse maksma. Te mõlemad tõstatasite siin lähteriigi ja sihtriigi põhimõtte. et seda mõista, ma arvan, et me tegelikult arutasime seda juba, kui me rääkisime Saksamaa süsteemist. et see ei teeks äh, petjate elu raskemaks. ja et äh, maksustamisega ja käibemaksu kogumise probleemid võivad isegi suureneda, eriti just lähteriigi puhul. kuid probleemiks on see, et liikmesriigid ei usalda üksteist võib-olla tõesti, David, sul on õigus, ehm, status quo on võib-olla väga hea ettepanek ja võib-olla sa peaksid seda rohkem kaitsma. või otse vastupidi, võib-olla peaksime jääma siiski lähteriigi põhimõtte juurde, kui see on parem siis bürokraatlikud ähm, kulud jah, otse loomulikult meie eesmärgiks peaks olema bürokraatia vähendamine, et eh, administratiivsete eh, nõuete vähendamine. jah, tõesti, äh, bürokraatia võib eh, endaga kaasa tuua väga palju pettuse võimalusi. ja öeldakse, et ahela viimane lüli peaks maksma, aga viimast lüli, mis maksab, ei ole ma arvan, et me peaksime olema siin äh, natukene täpsemad. ja siin mainiti juba neid äh, koondasutusi ja korralikku tõhusat toimimist ja otse loomulikult ma olen sellega nõus. ja see on tõesti väga vajalik, äh, juhul kui see süsteem ka toimib aga ka mina olen käibemaksuraportöör olnud ja äh, me oleme teinud ka muudatusettepanekuid e-riigi e, e-valitsuse ja e-arvete kohta. Äh, siin räägitakse, et me kasutame väga vanamoodsat äh, süsteemi, et me peaksime midagi kaasaegsemat kasutusele võtma. siseturg. Mario Mont-, samuti mainib ka käibemaksu oma raportis selles uues süsteemis ja ma arvan, et me tegelikult peaksime viitama Maarja Munti raportile ja rääkima siseturu nõuete ülevaatamisest. Te räägite siin eranditest ja kui ma nüüd õigesti aru sain sellest tekstist, siis te ütlete, et teile ei meeldi erandid. Te ei taha neid, sest nad äh, toovad kaasa probleeme siseturu jaoks. olen sellega nõus kuid ma arvan, et meie hulgas on äh, mõned kolleegid, äh, vähemalt mina ise, kes ütleb, et äh, minu koduriigi jaoks on erandeid vaja. kui see otse loomulikult ei moonuta konkurentsitingimusi siseturul. ja nagu te võib-olla teate, kui volinik oli kuu aega tagasi siin, siis me rääkisime mittetulundusühingutele tehtavatest eranditest ja on tegelikult ka teisi erandeid nagu e-raamatut. ehk et me peaksime siiski tegema vahet nendel uuenduslikel toodetel ja tavalistel traditsioonilistel toodetel, eriti sel puhul, kui nad ei moonuta turgu isegi kui meil on väga kõrged põhimõtted, äh, me oleme siiski äh, ühendatud mitmekesisuses ja me peaksime teatud mänguruumi jätma. ka riiklike erandite tegemiseks. ja ma arvan, et äh, majanduskomisjon on sellega nõus, nagu ka teie raportöörina olete nõus sellega, et me võime reegleid lubada, kui nad pole väga halvad muidu arvan, et teil on õigus, me võiksime teha mõningaid äh, muudatusettepanekuid, ka mina olen juba mõned ette valmistanud ja ma tean, et on veel teisi kolleege, kes kavatsevad seda teha, kuid üleüldiselt ma siiski olen veendunud, et jõuame kokkuleppele ja suur tänu tehtud töö eest uh,. No, he's not here, he's not here niisiis, äh, järgmist äh, variraportööri ei ole siin. Äh, ECR fraktsiooni variraportöör on saatnud siin kirja, kus ta tänab meid selle eest, et me oleme tema punkt ähm, raportisse võtnud ja ta vabandab, et ta ei saa täna siin olla ja ECR fraktsiooni koordinaator on, on saatnud samasisulise teate. aga nüüd annan siis uuesti sõna raportöörile ja ma ei näe, et siin oleks roheliste esindajaid äh, või EFD fraktsiooni esindajaid. nii et kas on veel keegi, kes äkki soovib sellel teemal sõna võtta? oh, is that Mr, Mr Morganti, yes. härra Morganti, jah, palun. Eh, jah, mina olen EFD koordinaator kuna minu lennuk jäi natukene hiljaks, siis jäin ka mina hiljaks lugesin seda raporti eelnõud ja see on tõesti väga tähtis, sest meil on suured erinevused erinevate liikmesriikide vahel. see tekitab probleeme ka siseturu jaoks ja toob endaga kaasa ka lisakulutusi. ettevõtetel on väga suur äh, kärpimispotentsiaal, minu jaoks on väga tähtis äh, väikese keskmise suurusega ettevõtteid toetada ja ma arvan, et väga tähtis oleks, et me viiksime sisse erinevaid äh, vabastuslävendeid ja mõtleksime just väikese keskmise suurusega ettevõtete peale, sellepärast et äh, Itaalias ja ka teistes liikmesriikides on nemad just majanduse alustaladeks, sest suurem osa neist on ka ju tegelikult äh, potentsiaalsed tuleviku suurfirmad ja nende arengut tuleks toetada. suur tänu! härra Ludvikson. aitäh! ma tahaksin juhtida tähelepanu ühele asjale, mis võib tunduda üsna tühisena ma tahaksin rääkida nimelt käibemaksureeglitest, mis puudutavad heategevusorganitele kehtestatud käibemaksu. praegustes suunistes on nõrku kohti. Austria, äh, Taani ja Rootsi on äh, viimasel ajal saanud komisjonilt kaebusi sellel teemal, et me ei ole jõustanud kehtivaid õigusakte aga vaatame asju üksikasjalikult. minu arvates oleks kõige parem viis edasi liikuda niimoodi, et me selle direktiivi raames võimaldaksime liikmesriikidel äh, teha rohkem erandeid äh, just nimelt heategevuslikule sektorile võib-olla me võiksime äh, heategevusorganisatsioonidele äh, äh, anda üldise vabastuse käibemaksust. igatahes, kui me hakkame neid erandeid direktiivi panema, siis peaks ka seda kaaluma. minu arvates oleks põhjendatud, kui liikmesriikidele anda siin rohkem manööverdamisruumi selline vabastus nendele organisatsioonidele oleks väga hea viis heategevuse edendamiseks ja kodanikuühiskonna edendamiseks. kodanikuühiskond, mis on hästi organiseeritud, äh, on hea kogu ühiskonnale. mina äh, alustasin heategevusega neljateistaastaselt ja tegelen sellega endiselt. ma äh, elasin Göteborgis, kus umbes umbes kuussada tuhat elanikku ja meil oli seal väga palju selliseid heategevust, organisatsioone, mis tegelesid noorte inimestega, võimaldasid neile tegeleda spordiga äh, ja muu tegevusega, nii et, et ma arvan, et äh, heategevusorganisatsioone tuleb vaadata kui väga väärtuslikku ressurssi ei peaks olema ju väga raske sellist erandit äh, dokumenti kirja panna, see ei moonuta ju konkurentsi ega midagi ja kui me räägime heategevusorganitest, siis jutt käib ju väga väikesest organi-, organisatsioonide osast, me ei räägi siin mingist äritegevusest. see käibe maksmist heategevusorganisatsioonidelt saadakse, ei suurenda tulusid oluliselt, küll aga aitaks nende vabastamine, maksust, käibemaksust vabastamine vähendada äh, äh, bürokraatiat, nii et, et on väga head põhjused, miks me peaksime võib-olla üksikasjalikumalt vaatama, mida selles valdkonnas teha saab. ning ma loodan, et me leiame sellise mõistliku, ratsionaalse lahenduse mis edendab heategevust, sellepärast et heategevus on ühiskonna jaoks oluline ja heategevus aitab noortel inimestel varases elustaadiumis õige tee leida. aitäh! tänu, Jean-Paul! suur tänu! kõigepealt tahaksin rõhutada, et meie kolleeg on teinud suurepärast tööd ja öelda talle, et toetan seda, mida ta siin kirja on pannud tahaksin teha paar märkust. kõigepealt me ei tohi silmist kaotada kahte asja, kui me räägime käibemaksust. kõigepealt seda, et käibemaksu maksavad lõpptarbijad. selle tulemusel on see vahendajate jaoks neutraalne ja see ei soodusta mingisugust tootmist või tarnimist. seega seda tuleb kindlasti arvestada. teiseks on tegemist Euroopa maksuga. see on ainuke tõeline Euroopa maks, mille puhul iga riik on teinud suuri samme harmoniseerimise suunas ja ma arvan, et reeglite ümbervaatamise puhul ei tohi unustada seda põhilist elementi ja tuleb liikuda võimalikult suure harmoniseerimise suunas, selleks et vältida maksupettusi, sest seda maksu iseloomustab ka suur pettuste hulk. iga kord, kui on tegemist piiriüleste toimingutega, on tegemist karussellsüsteemiga. nii et me ei tohi unustada, et tegemist on intelligentse Euroopa maksuga, mille puhul me peame sätteid parandama. me räägime siin maksuvabadustest või eranditest, ma arvan, et äh, seda peaks limiteerima, sest me ei pea siin toetama äh, vabatahtlikke ühinguid, ma olen kindlasti nende poolt, kuid ma ei usu, et me peaksime siin käibemaksu poole vaatama, vaid me peaksime vaatama riiklikke toetusi või äh, riiklikke makse, mis neile on seatud ja samuti peame vahet tegema mittetulundusühingute ja teisalt selle nimetuse taha pugemise vahel, kui tegelikult tehakse kaubanduslikke tehinguid selle nime varjus. ma olen kindel, et David Kaasa raport on suurepärane sellel küsimusel suhtes, kui me hakkame käibemaksu tuleviku üle põhjalikult arutama, aitäh! Thank you very much! suur aitäh, kas rohkem sõnasoovijaid ei ole? David, kas sa soovid, et ka komisjoni esindaja sõna võtab? jah, hästi. härra Rambuni, palun. Merci, madame la president. suur tänu. kõigepealt tahaksin rõhutada parlamendi panuse suurust. ma arvan, et komisjon soovis äh, rohelist raamatut äh, kirjutada just selleks, et oleks äh, laiapõhjaline avalik arutelu ja neli põhilist punkti, mis siin on välja toodud, nende põhjal siin toodi kindlasti üks oluline punkt välja, neutraalsus et just lõpptarbija maksab käibemaksu ja tegelikkuses on tegemist mitteneutraalse olukorraga. mis puudutab maksuvabastusi, siis siin tekib tõesti selline küsimus kuni praeguseni, alates esimesest direktiivist peale äh, oleme soovinud Euroopa Liidu tasandil rohkem harmoniseerida. küsimus tekib, kas me peame jätkama samas suunas või me peame jätma liikmesriikidele rohkem paindlikkust, et äh, ei tekiks ebalojaalne konkurents. ma arvan, et see on oluline punkt, mida tuleb rõhutada. mis puudutab päritolusüsteemi, siis küsimus on selles, kas tingimused on täidetud kas meil on liikmesriikide poolne poliitiline tahe. tuletan meelde, et päritolusüsteem seati äh, paika kuue liikmesriigi poolt kuuekümne seitsmendal aastal ja nüüd on meid kakskümmend seitse, võib-olla peaksime selle küsimuse üle arutama kõikide liikmesriikidega. üks küsimusi, mis veel tekib, on see, et äh, käibemaksupaketi vastuvõtmisel liigume ühenduse tasandil tarbimise maksustamise suunas, nii et meil on üha raskem siin tagasi minna. mis puudutab ühe akna süsteemi, siis see sõltub palju operaatorite arvamusest, hoolimata sellest, et selle praktikas rakendamine on üsna keeruline, kuid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil selle kohta esimesed kogemused juba olemas vähendada maksudeklaratsioone, nagu siin juba öeldud, siin tuleb tagada käibemaksu kogumine kindlasti, seega tuleb leida tasakaal kohustuste vähendamise vahel ja samas tagada käibemaksu kogemine. rohelises raamatus on ka kirjas, et teatud operaatorid on viidanud, et lihtsam on eksportida kolmandatesse riikidesse, kui eksportida Euroopa Liidu siseselt, see on üsna üllatav ühtse turu raames, sellepärast me peamegi endalt küsima, kas see on normaalne. käibemaksu kogumine enamikes liikmesriikides kogutakse samamoodi käibemaksu nagu nelikümmend aastat tagasi, samuti võib küsida, kas ei oleks hetk muuta seda süsteemi, eriti kasutades tehnoloogilist infrastruktuuri, mis meil tänapäeval on. Need küsimused tõesti tekivad nii keskpikas kui pikas perspektiivis. ja üks küsimus, mille raportöör veel tekitas, oli õigusloomesüsteemi kohta. ta soovib rohkem kasutada määruseid kui direktiive. tegelikult äh, kaudse maksustam-, õudset maksustamist käsitleb saja kolmeteistkümnes aluslepingu artikkel ja seal ei ole midagi öeldud õigusloomevahendite kohta, nii et sama hästi võib tõesti kasutada määrusi kui direktiive. kuid äh, samas peab äh, tagama teatud paindlikkuse. rohelise raamatu raames tekkisid need küsimused ja komisjon soovib saada selgeid vastuseid me oleme avaliku konsultatsiooni faasis, me oleme saanud umbes tuhat seitsesada panust ja umbes kaheksa tuhat lehekülge dokumente on meile saadetud ning loodetavasti enne aasta lõppu saame avaldada teatise, mis toob välja prioriteetsed sektorid, mida tulevikus asendada, arendada. suur tänu! aitäh! kas raportöör soovib veel sõna võtta? jah, David, sul on siis sõna. aitäh, kolleegid, aitäh nende lahkete sõnade eest ja konstruktiivsete ettepanekute eest ning toetuse eest. ma äh, üritan äh, keskenduda sellele, mis teile muret valmistas mis äh, puudutas siis mittetulundusühinguid, siis ma tahaksin öelda, et algusest peale ma olen äh, nõus sellega, kuidas te sellele, sellesse küsimusse suhtusite ja mis puudutab Ole Schmidti öeldud, siis ma kohtusin mitmete sidusrühmade esindajatega, kellega me seda teemat arutasime. muide, kohtusin ka ühe Rootsi parlamendi saadikuga ning ma olen valmis äh, seda äh, punkti sellesse raportisse sisse viima. härra Lambert täna kohal ei ole aga sarnaselt härra Schmidtiga saatis ka tema mulle äh, oma märkused ning äh, seal ta käsitleb e-raamatute teemat ning äh, kuidas rakendada nende puhul seda neutraalsuse põhimõtet. nagu te teate, maksumäärad e-raamatute ja tavaliste raamatute puhul on erinevad ning äh, nende ühtlustamine on Euroopa maksusüsteemi jaoks väga oluline. sarnased kaubad peaksid äh, käima samade käibemaksumäärade alla ning äh, ma arvan, et seda punkti tuleks raportis kindlasti rohkem rõhutada ning ma olen valmis kaaluma alternatiivseid sõnastusi selles osas. mis puudutab nüüd äh, sotsiaaldemokraatide märkusi, siis äh, mul on hea meel sellele, et te toetate sihtriigi põhimõtet. oma sõnavõttudes te rõhutasite ka seda, kui oluline on võidelda veet-, äh, käibemaksualase pettusega. ma olen sellega täiesti nõus ning loomulikult olen valmis jällegi arutama asjakohaste punktide sõnastust. samuti olen nõus siis sellega, mida ütles härra Lambert äh, oma kirjas. siin räägiti ka maksust vabastamist. me ei ütle, et igasugused vabastused tuleks äh, raportist täiesti välja jätta. me mõistame, et teatud maksuvabastused on teatud riikide jaoks väga olulised, seega ma olen valmis teie kõigiga koostööd tegema, et siin sõnastus selgemaks muuta rohkem mul hetkel öelda ei ole, aitäh, proua esinaine, mul oli, mul on olnud, ma jään ootama viljakat koostööd kolleegidega seisvatel nädalatel, aitäh kõigi panuste eest, aitäh kannatlikkuse eest, aitäh! niisiis muudatusettepanekud, tähtaeg on kolmekümnes juuni ja arutame neid kolmekümne esimesel augustil ja hääletuskomisjonis peaks toimuma üheksateistkümnendal septembril ning oktoobris peaks siis see teema minema täiskogule. ja nüüd peaks meil algama avalik kuulamine, aga enne tahaksin anda sõna Werner Langerile, kes ei olnud siin, kui ma rääkisin kaasotsustamismenetlusest ja triloogist ja äh, Werner tahaks vist äh, lihtsalt rääkida meile, mida ta arvab äh, praegu EMEA menetlusest. ja, jah, meil tuleb otsustada selle üle, kuidas me teisipäeval, viiendal juulil siis selle menetlusega edasi läheme põhimõtteliselt on meil kolm võimalust. esimeseks võimaluseks on see, et me võtame selle asja esimesel lugemisel vastu ja siis ootame, mida, kuidas reageerib nõukogu. teine võimalus on, äh, et me võtame seaduse teksti vastu, kuid me ei tee, võt-, tee lõplikku hääletust ja peame läbirääkimisi nõukoguga. kolmas võimalus on, et me lõpetame arutelud seaduseelnõu üle ja siis teisel või kolmandal lugemisel nõukoguga üritame kokkuleppele jõuda. see on see tavaline lähenemine. kuid kõigi kolme võimaluse puhul on tegemist seadusloomelise protsessiga, mille puhul nõukogu peab tulemuse ette näitama. siiamaani Ungari eesistumise ajal seda ei õnnestunud teha, meil on praegu praegu olnud esimesed kompivad äh, läbirääkimised, kuid praegusel hetkel mitte mingeid tekste vastu pole võetud, nii et me ei tea nüüd, millal Poola eesistumise ajal tegelikult ähm, see tekst siis nõukogus vastu võetakse ja minu küsimuseks on nüüd see, kuidas seda asja ette valmistada. meil on tehnilised äh, muudatusettepanekud, mida õiguslik teenistus soovib sisse äh, panna, see puudutab delegeeritud akte, siis on muudatusettepanekud, äh, mida on oodata meie kolleegidelt ja tekstid on teile minu teada vähemalt kõikides keeltes edastatud, vähemalt täna õhtuks peaks kõikide keelte tõlkeversioonid olemas olema. kas nüüd selle koosoleku alguseks või lõpuks siis ja nüüd tuleb meil ähm, otsustada, kas valdkonnakomisjon võtab õigusliku teenistuse äh, muudatusettepanekud vastu ja seal on üks kriitiline küsimus, nimelt et kas ESMA on üks tunnustatud äh, asutustest äh, Äh, õigusteenistus ütleb, et ei ole, et ESMA kuulub äh, teisesesse õigusesse. mina aga arvan, et me peaksime ESMA rolli rohkem toetama ja ähm, ülejäänud muudatusettepanekuid võiks valdkonnakomisjon toetada ja teine küsimus on, kas me viime läbi lõpliku hääletuse või mitte, selles osas tahaksin teada teie arvamust. ükskõik, kas me hääletame või mitte, tuleb meil võtta ennetav teise lugemise otsus vastu selleks, et see pärast suvepuhkust oleks meil võimalik läbirääkimisi pidada siis, kui nõukogu ka on juba oma otsuse vastu võtnud ja siis on meil võimalik ka lõplikule otsusele jõuda nii et need oleks siis nagu minu mõtted ja ma tahaksin teie arvamust teada saada, see, seda sellepärast, et meil on ka tähtajad veel oktoobrikuus, hiljemalt oktoobri lõpus tuleks meil siis oma töö lõpetada, selleks et oleks võimalik alustada ettevalmistavat tööd esma- ja ka teiste asutuste osas. suur tänu! Jean-Paul. suur tänu! kõigepealt muidugi jagan Werneri arvamust, kes on siin suurepärase töö ära teinud ja ka komisjonis laialdase enamuse saavutanud. kuidas mina asju näen? oluline on see, et siin küsimuses ei tohi liiga kaua venitada. me peame vastama õigusloomet puudutavatele ootustele. siin on kaks võimalust, kõigepealt kas me hääletame osaliselt juulikuus ja jätame nõukogule võimaluse järgnevate nädalate jooksul otsuse võtta. seda võimalust on juba kasutatud ja see võib olla kasulik selles mõttes, et nõukogu ei ole veel oma otsust vastu võtnud ja me võime siin pakkuda teatud lahenduse neile välja. tuletagem meelde, mis juhtus makseteenuste direktiiviga, kus parlament otsustas septembrikuus kahe tuhande kuuendal aastal ja nõukogu alles kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuus ning nõukogu tekst oli parlamendi tekstiga suures osas vastuolus. teine lahendus äh, samuti, mis lubab meil samuti kiiresti edasi liikuda, on äh, hääletamine edasi lükata seni, kuni me äh, suudame kaasata muudatusettepanekud, millele vii-, Werner siin viitas. minu meelest see jätab meile võimaluse paar kuud aega juurde võita jah, ma olen teadlik, et ülejäänud variraportööre siin ei ole, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ja ma nõustun üsnagi paljus sellega, mida Jean-Paul ütles äh, reguleerijate ootuste kohta. ja ilmselt ei ole võimalik äh, esimesel lugemisel äh, kokkulepet saavutades ajakavast kinni pidada meil seisab ees üsna mitu kolmepoolset kohtumist. ma tean, et äh, Jean-Paulile meeldiks see ja äh, ei ole vaja, et meil oleks ajasurve teiseks lugemiseks, see on, selline on minu seisukoht. aga raportöör ja koordinaatorid Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist pole kohal ja seega teen otsuse, et langetame esmaspäeval Strasbourgis selles küsimuses lõpliku otsuse Äh, siis me oleme omavahel saanud seda asja ka rohkem arutada. aga ma lihtsalt leidsin, et oli äh, oluline anda teile võimalus meid teavitada uutest arengutest ja ma vabandan, et ma olen äh, siin öö, äh, sundinud ootama neid inimesi, keda huvitab avalik kuulamine öö, äh, majanduse juhtimise teemal ja ma samuti vabandan, et ma öö, äh, selle kuulamise juhatamise üle annan ja ma tegelikult kahetsen, et ma pean selle üle andma, sest tegemist on väga huvitava teemaga aga kahjuks on teisi majanduse juhtimisega seotud teemasid, millega ma pean tegelema. nii et, et ma annan meie Äh, istungi juhtimise üle aseesimehele härra Edward Siklunale siis tere tulemast avalikule kuulamisele, mille teemaks on ülemaailmne majanduse juhtimine. nagu te teate, meil on härra Höökmarki raport sellel teemal, me oleme sellel teemal ka juba mõtteid vahetanud ja täna kuulame ära terve rea eksperte. me pidime alustama Pierre Jaillet'ga, aga ta on veel teel siia ning eh, seetõttu saab ta sõna pärast eh, mõnda teist esinejat. arvestades seda, mis praegu on juhtumas, mm, nagu esinaine ütles, on see teema tõesti väga asjakohane. ma eh, olen väga huvitatud esinejate seisukohtadest me peame vaatama, millised on prioriteedid, millised on äh, tasakaalunihked praeguses majanduses, äh, vahetuskurssidega seonduv temaatika, äh, kinnisvarahinnad, mullid. nii et, et tegemist on siis kõikide nende küsimustega, millega parlamendisaadikutel tuleb tegeleda samuti räägime rahvusvahelisest finants- ja rahandussüsteemist, nendest väljakutsetest, mis seisavad nii Rahvusvahelise Valuutafondi G kahekümne kui ka Eurogrupi ees. ja erilist tähelepanu pöörame sellele, mis siis G kakskümmend on teinud Prantsusmaa eesistumise all. niisiis nagu ma ütlesin, härra Berger on äh, Banque de France'i rahvusvaheliste suhete ja uuringute osakonna peadirektor. tema ei esine avasõnavõtuga, vaid saab sõna pisut hiljem. alustame siis ülejäänud kõnelejatega ja kõigepealt ma palun, et härra Rodolphe Blavi äh, rahvusvahelisest valuutafondist, äh, kes asendab härra Gilles Boshi, võtaks siis kõigepealt sõna niisiis, teil on sõna ja teil on aega eh, seitse minutit ja eh, siis tulevad järgmised kõnelejad ja küsimustele vastame siis lõpus. Thank you very much, good afternoon. tere eh, päevast. rahvusvaheline Valuutafond peab kindlasti olema kohal, kui arutatakse teemat, mis on meie töö jaoks niivõrd oluline, see on ka väga laiaulatuslik teema ning viimase paari aasta jooksul me oleme tegelenud väga paljude teemadega, näiteks kas või sellega, kuidas me viime läbi laenude andmise, laenude andmist ja üldse, kuidas toimub ka töökorraldus Rahvusvahelises Valuutafondis, ma lootsin, et G kahekümne esindaja annab teile kõigepealt ülevaate ja siis mina saaksin keskenduda konkreetsemalt Rahvusvahelise Valuutafondi küsimustele ja seda ma siis üritangi nüüd teha mis puudutab nüüd äh, Rahvusvahelise Valuutafondi juhtimist, siis me oleme üht-teist saavutanud. ma võib-olla alustaksingi nendest enne, kui rääkisin siis äh, laiematest teemadest. kõigepealt ma tahaksin meelde tuletada, et IMF äh, annab, on aruandekohustuslik valitsuste ees, meie juhtimisstruktuur Äh, omab kolme organit, äh, kõigepealt siis juhatus, mis tuleb kokku kord aastas, äh, siis rahvusvaheline rahandus- ja finantskomitee, mis koosneb finantsminist-, rahandusministritest ja kõigi liikmesriikide keskpankade juhtidest ja siis veel täitevnõukogu. niisiis need riigid, mis nendesse organitesse kuuluvad, on esindatud vastavalt kvootidele ja äh, kvooti, kvoodid on IMF-i jaoks väga olulised. Äh, äh, kvootidest sõltub see, kui palju raha riik peab IMF-ile eraldama, teiseks sõltub see, kui palju raha riik saab IMF-ilt laenata ning see sõltub ka hääleõigusest, kui mitu häält igal liikmesriigil on niisiis, esimene reform, mis me läbi viisime IMF-is äh, viimase paari aasta jooksul, keskendus just nimelt kvootide reformimisele. möödunud aasta viieteistkümnendal detsembril saavutasime siis äh, suure läbimurde äh, see patiseis, mis oli kestnud siis kümme aastat, jõudis lõpuks ometi lõpule ja meil oli saavutusi äh, kahel rindel, kõigepealt me kahekordistasime kvoote seitsmesaja viiekümne miljardi dollarini. Äh, see oli oluline selleks, et äh, harmoniseerida need vahendid, mida IMF saab laenata ja majanduse areng. teine oli siis äh, kvootide ja hääleõiguse ümberjagamine IMF-i sees. see kvootide harmoniseerimine Äh, oli seotud G kahekümne võetud kohustusega siis äh, võtta kakskümmend protsenti üleesin-, äh, kvoote üleesindatud riikidelt, ega siis arenenud majandusega riikidelt ära, eriti Euroopa riikidelt ja anda neid siis alaesindatud riikidele, eriti tärkava majandusega riikidele. viieteistkümnenda detsembri otsus Äh, oli otsus, millega me tegelikult äh, täitsime oma kohustusi rohkem kui, kui vaja ja üle kuuekümne prots-, kuue protsendi nendest häältest andsime siis just nimelt tärkava majandusega riikidele. Äh, kuidas see siis tegelikkuses välja nägi? üks kolmandik liikmesriikidest IMF-is saavad siis rohkem kvoote, kõik Äh, BRIC riigid on nüüd siis ähm, äh, IMF-i kümne peamise aktsionäri hulgas. Hiina näiteks on viiendal kohal ning äh, see lõhe tärkavate majandusega riikide ning arenguriikide vahel on nüüd enam-vähem sellises tasakaalus, nagu on õige loomulikult sellised korrektsioonid on tähendanud seda, et teatud riikide häälte arv on vähenenud ning see on eriti puudutanud Euroopa riike, mis on kaotanud kolm koma üks protsenti oma häältest siis nende reformide käigus. see on selline põhimõtteline kokkulepe, millele me jõudsime detsembris. palju asju on veel vaja ära teha, need muutused peavad jõustuma selleks, et kvoote saaks kahekordistada, äh, on kõigepealt vaja, et liikmesriigid selle otsuse ratifitseeriksid ning äh, kvootide ümberjagamiseks peab kaheksakümmend viis protsenti liikmesriikidest siis selle kokkuleppe ratifitseerima Äh, need muutused, mis me kahe tuhande kaheksandal aastal heaks kiitsime, nende ellu rakendamiseks läks ligemale kaks aastat, nii et, et me avaldame tõesti liikmesriikidele survet, et nad siis selle kokkuleppega ratifitseeriksid. Euroopa riikide jaoks äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal peavad nad loobuma kahest kohast IMF-i juhatuses ja peavad need kohad korrutama siis tärkava majandusega riikidele see on siis samuti protsess, mis tuleb käivitada ja võib-olla siin on äh, võimalus Euroopa riikidele mõelda sellele, kuidas nad tahavad oma kohalolekut IMF-is äh, tähistada. ning äh, me vaatame samuti läbi need kvootid, valemid kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ja see läbivaatamine peaks veelgi tugevdama siis tärkava majandusega riikide esindatust nii et, et see on see, mida me oleme teinud äh, IMF-is. me oleme siis tugevdanud äh, äh, tärkava majandusega riikide esindatust kooskõlas sellega, kuidas asjad on arenenud globaalsel areenil. see on väga oluline selleks, et IMF oleks legitiimne loomulikult ei puuduta asi ainult arve, vaid ka terved rida teisi küsimusi, mis on samuti olulised ning ma peatuksin kolmel nendest teistest küsimustest. kõigepealt üks kriisi õppetunde on see, et meil puudus selge foorum majanduse koordineerimiseks kriisi käigus on tehtud terve rida ek-, ettepanekuid ähm, kas või sellest samast raportist, mille meie tegevdirektor tellis, äh, on tehtud ettepanek, et ministrite nõukogu annaks, saaks siis, annaks siis äh, selged täidesaatvad volitused IMF-i juhile. Äh, selles osas olid seisukohad vastandlikud, ähm, mõned leidsid, et niimoodi võib järelevalve personali üle hoopis nõrgeneda, kui see juhatus tegutseb pidevalt ning äh, see, kuidas asjad on arenenud, on olnud üsna dramaatiline, asjad, äh, arutelud on üsna rohkem fokusseerituks muutunud. me üritame siis äh, muuta IMF-i palju tõhusamaks. samuti on kogu see temaatika seotud sellise laiema teemaga nagu majanduse juhtimine üldse meil on terve rida ettepanekuid selleks, et G kahekümne koosseis viia kooskõlla äh, IMF-i koosseisuga. Äh, näiteks kasvõi sellepärast, et terve rida G kahekümne, äh, terve rida riike ei kuulu G kahekümnesse muide, sellest on juttu ka teie komisjoni koostatud raportis ning äh, äh, IMF-i juht, juhtstruktuurides äh, peaks kuulda olema ka nende riikide hääli. siis veel selline küsimus, et ähm, kuidas siis IMF-i tegevdirektoreid ikkagi valitakse. Ähm, see teema on meie jaoks täna eriti oluline, eriti sellel nädalal nüüd äh, räägiksin sellest protsessist, mis praegu toimus, äh, see on kõige avatum ja läbipaistvam protsess, mis üldse kunagi on olnud, meil on kaks kandidaati, kellel on äh, väga head tugevad omadused, üks kandidaat on siis Mehhikos, härra Carstens, ja siis teine kandidaat, proua Lagarde on Prantsusmaalt ning üks võtmeküsimus loomulikult on see, kuidas selle teemaga tegeleda nii IMF-i poole pealt kui ka Maailmapanga poole pealt. nii et, et äh, kui teil on selle teema kohta küsimusi, siis ma olen äh, valmis neile vastama, aitäh. Uh, um, need... suur tänu, härra Lavi. nüüd peab rääkima ka äh, kõnelejate järjekorrast, sest see läks meil segamini. härra Jaie on nüüd kohale jõudnud kuid võib-olla palun tal siiski alles lõpus sõna võtta ja vabandan härra Höökmarki ees. me oleksime pidanud temast alustama. kuid härra Höökmark juhib küsimuste ja vastuste vooru ja siis saate ka oma sõnavõtu esitleda, kui see teile sobib. nüüd palun siis oma ettekande teha härra Andres Abiril, palun. mikrofon, palun. suur tänu kutse eest täna siia tulla äh, teile rääkima sellel väga olulisel teemal. kõigepealt tahaksin öelda, et minu meelest on ülemaailmne majandusjuhtimise süsteem, mis hetkel on siiski oli üsna nõrk. Äh, ometi on see süsteem äh, kriisi ajal osutunud tõhusaks. kriisi alguses oleksin öelnud, et äh, ülemaailmne majandusjuhtimise süsteem kaotas suure osa oma legitiimsusest ja oleks võinud ka tõstatada küsimuse selle süsteemi võimest sellele šokile vastu pidada, kuid ma arvan, et tegelikult olid asjad paremad. süsteem töötas sellel määral, nagu ta oli mõeldud töötama tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastate õppetunni põhjal. süsteem täitis oma rolli, ja läbi aprilli kohtumise Londonis kahe tuhande üheksandal aastal ja G kahekümne kohtumise saime tugeva vastuse ülemaailmselt avalikkuselt nii rahanduse osas kui ka Maailmapanga toetuse osas. mis puudutab aga kaubandust, siis kaitse aspekt on olnud piiratud. nii et see, mida meie lootsime ülemaailmselt süsteemilt, oli kaitse suurte vigade eest ja tuhande üheksasaja kolmekümnendate aastate kordumine ja seda õnnestus meil ka teha. kuid samas on selge, et juba enne kriisi see süsteem, mis loodi pärast teist maailmasõda Bretton Woodsi süsteemiga ja GATT-iga, millest sai hiljem WTO. süsteemis tekkis suuri probleeme, kaks näidet, kõigepealt ülemaailmne rahandussüsteem ja teine kaubandussüsteem. alates Bretton Woodsi süsteemi kokkuvarisemisest seitsmekümnendate aastate algul oleme olukorras, mida paljud on kirjeldanud kui ja mida mina toetan, mitte süsteemi. mis puudutab kaubandust, siis kuigi WTO on nüüd paremini toimiv ja meil on ülemaailmne kaubandussüsteem, siis asjaolu, et Doha kasutamaks eufemistlikku väljendust väga aeglaselt see näitab selgelt, et meil on palju raskusi veel. kust need raskused tekivad? siis nii rahandus- kui ka kaubandussüsteemis, siin on sümptomid, et ülemaailmne majandus on üsna palju arenenud pärast seda, kui teist maailmasõda ülemaailmne süsteem loodi. üks peamisi edusamme on olnud äh, Ameerika Ühendriikide poolne, Ameerika Ühendriikide majandus nii majanduslikus kui ka polis ja eriti kaheksakümnendatest aastatest peale ei ole enam sama, mis ta oli nende institutsioonide loomise ajal. samal ajal tärkava majandusega riigid, mille hulgas on Hiina suurim, mängivad samuti olulist rolli, mis oli äh, isegi kolmkümmend, kakskümmend aastat tagasi veel mõeldamatu. tahaksin alati meelde tuletada, eriti Euroopas, et kui Euroopa Liit või Euroopa Ühendus loodi viiekümnendate, kuuekümnendate aastate lõpul ja alguses, siis see langes kokku Hiina ja India kõige madalama panusega maailma majandusse, maailma ajaloos ja me näeme, et kahekümnes sajand oli tõesti ajalooline kokkulangevus. nii et need institutsioonid, mis meil õnnestus luua kuuskümmend aastat tagasi, loodi väga erilises kontekstis. praegu näeme tärkava majandusega riikide esiletõusu see tähendab omakorda, et ülemaailmses majandusjuhtimises tuleb reformida ka institutsioone ja nende riikide rolli tuleb tunnustada. ja seda me ka just kuulsime Rahvusvahelise Valuutafondi esindajalt. nüüd Euroopa Liidu perspektiivist. Euroopa perspektiivist on selge soov mängida suurt rolli ülemaailmses majandusjuhtimises, olgu see siis kas ainult sellepärast, et Euroopa Liit on mitmepoolne konstruktsioon ja seega toetatakse mitmepoolseid ülemaailmseid institutsioone, sest meil on samasugune alusfilosoofia. samal ajal nagu ma ka Bruegeli raamatus kirjutasin, on Euroopa Liit fragmenteeritud, nõrga sisejuhtimisega. peamiseks äh, erandiks on siin rahvusvaheline kaubandus, kus Euroopa Liit tõesti räägib ühel häälel üle Maailma Kaubandusorganisatsioonis. kuulsime rahvusvaheliselt valuutafondilt, et ajaloolistel põhjustel on Euroopa Liidu liikmesriigid üleesindatud Bretton Woodsi institutsioonides. viimase äh, kahe minuti jooksul, mis mul veel on, tahaksin paar sõna öelda raporti kohta, mille me just äh, lõpetasime kolleegidega Brugelist ja Sepist ja kus me vaatame rahvusvahelise rahandussüsteemi tulevikku ja osaliselt siis ka Euroopa vaatenurgast. me võtame vaatluse alla seal kolm stsenaariumi, mis võib juhtuda Euroopa rahandussüsteemiga järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul. meie jaoks on kolm stsenaariumi võimalikud, üks on parandamine ja praeguse olemasoleva süsteemi parandamine läbi reformide, nii et süsteem jääb samasuguseks, dollari roll jääb endiselt domineerivaks ja püütakse lihtsalt põhilisi probleeme parandada, kuid süsteem jääb siiski samaks. teine stsenaarium on mitme polaarse süsteemse, süsteemi poole liikumine, mis oleks ehitatud kahe või kolme valuuta ümber. dollaril oleks endiselt keskne roll, peale selle oleks seal veel euro ja Hiina juaan. kuid me näeme siin multipolaarse süsteemi võimalust või bipolaarse süsteemi võimalust, mis ei oleks siis dollari ja euro vaheline, vaid dollari jüaani vaheline. ja võib muidugi ette kujutada ka tripolaarset süsteemi, kus, kuhu on kaasatud ka euro. kolmas stsenaarium on tõeline mitmepoolne süsteem, mis tähendaks juurde tagasiminemist või isegi Bretton Woodsi alguse juurde tagasi minemist. see oleks tõeline rahvusvaheline mitmepoolne süsteem, kus keskset rolli mängiks SDR. kui me mõtleme selle peale, siis see peegeldab seda, mis võib juhtuda nii väljaspool Euroopat kui ka Euroopa sees, nii et mina arvan, et kui me vaatame Euroopa Liidu ja ülemaailmse majanduse suhteid ülemaailmse majandusjuhtimise institutsioonides, siis me peame vaatama, mis toimub Hiinas, mis toimub Ameerika Ühendriikides ja mujal, kuid ka seda, mis toimub Euroopa siseselt, mis on Euroopa organiseerimisvõimekus muidugi räägime siis ka eurost ja euroalast ja sõltuvalt sellest, kuidas praegune kriis lahendatakse nii majandusjuhtimise kui ka majanduslikust aspektist lähtudes, siis euro saab kas üheks teise stsenaariumi valuutaks mis ei ole küll kõige soovitavam stsenaarium isegi Euroopa vaatepunktist. Äh, ilmselt oleks äh, multilateraalne süsteem kõige soovitavam, kuid seda on raske ellu viia. kuid äh, multipolaarses süsteemis me näeme, et on selge risk, et euro ei muutu üheks alusvaluutaks, kui meil ei õnnestu omaenda majas korda majja lüüa. suur tänu uh,! aitäh, härra Sapir! ja nüüd annan sõna härra Jakob Kirkekaardile. Äh, aseesimees, raportöör Höökmark, komisjoni liikmed, äh, ma hindan väga seda võimalust, et ma saan täna olla EKONi komisjonis ja arutada globaalse majanduse juhtimise teemat keskenduksin kõigepealt G20-le, IMF-ile ja sellele rollile, mida Euroopa mõlemas organisatsioonis peaks mängima kuna majanduse taastumine on ebaühtlane ning tärkava majandusega riigid äh, arenevad äh, kolm korda kiiremini kui traditsioonilise majandusega riigid, siis äh, on maailma majanduse juhtimise reform äärmiselt vajalik. tärkavad majandused annavad juba poole maailma majandustoodangust ning eh, seetõttu on oluline, et nendel oleks eh, ka hääl rahvusva-, eh, maailmamajanduse juhtimises, sest praegu on nad selles süsteemis alaesindatud. G kahekümne loomine rahvusvahelise majanduskoostöö peamise foorumina Pittsburghis tähistas olulist sammu edasi maailma majanduse tõeliseks juhtimiseks ja siia protsessi kaasati siis ka juba tärkava majandusega riigid aga G kakskümmend pakkus küll äh, poliitika koordineerimist kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal kriisile reageerimise varases sta-, staadiumis, siis mitte kriisiperioodidel äh, ei ole G kahekümnel eriti, erilist võimalust oluliselt maailma majanduse juhtimist parandada Äh, rohkemate riikide kaasamine ning G kahekümne tegevuskava laiendamine selleks, et äh, olla kooskõlas vahetuvate eesistujamaade poliitiliste soovidega, ei too ilmselt mingeid edusamme maailma majanduse juhtimises. Äh, G kahekümnel puudub makromajanduslikes küsimustes üksmeel Äh, tema tippkohtumiste formaat ja samuti vabatahtlik äh, koostöö, millega ei käi kaasas mingeid ametlikke kohustusi, et liikmesriigid ka teatud poliitikat äh, ellu viiksid kodus ilmselt ei suuda anda konkreetseid ja järelekontrollitavaid meetmeid, mis tagaksid selle, et G kahekümne enda seatud eesmärkidest kinni peetakse. seega on G kahekümne panus äh, maailmamajanduse juhtimisele üsnagi piiratud. sellest võib saada ainult selline foorum, äh, mida liidrid kasutavad majanduskriisi aegadel selleks, et äh, globaalset reage reageeringut koordineerida. arvestades neid puudusi, peaks G kahekümne peamine ülesanne olema olemasolevate majandusinstitutsioonide tugevdamine ja G kakskümmend on tõesti kasutanud ära selliste organisatsioonide teadmisi nagu IMF, Maailmapank, OECD ja äh, Finantsstabiilsusnõukogu ja see on tõesti lootust sisendav. selleks, et edendada tõelist edu maailmamajanduse juhtimisel, peaksid Euroopa poliitikakujundajad äh, olema vastu kiusatusele koormata G kahekümne tegevuskava üle teemadega, mis ei ole väga olulised ja ei ole seotud sellise keskne, keskse eesmärgiga nagu jätkusuutliku, tugeva ja tasakaalustatud majanduskasvu saavutamine. teiseks, Euroopa poliitikakujundajad peaksid äh, sundima G kahekümne juhte äh, suurendama äh, IMF-i rolli maailma majanduse juhtimises tuleks näiteks kasutada rohkem IMF-i ressursse Eh, ka Euroopas ja tuleks rohkem eh, tegeleda selle organisatsiooni järelevalvega. nüüd rääkides eh, Rahvusvahelisest Valuutafondist, siis ma tahaksin öelda, et ülemaailmne finantskriis näitas, et IMF on tõesti maailmas üks kõige olulisemaid finantsinstitutsioone IMF-i institutsionaalne rolli ja juhtimisstruktuuri tugevdamine on sellega seoses väga oluline. Euroopa roll selles protsessis on väga oluline ning Euroopa pikaajalised strateegilised huvid on äärmiselt olulised. Euroopa osa maailma majanduses väheneb ja seetõttu Euroopa peab aru saama, et äh, nende strateegiliseks huviks on säilitada IMF-i ülemaailmne legitiimsus ja samuti teiste majandusse juhtimise institutsioonide legitiimsus. Neid tuleks äh, kaitsta ohtudest, mis tulenevad uutest institutsioonidest, mis ei ole seotud G kahe, seitsme riikidega selliste ülemaailmsete institutsioonide säilitamine on midagi, milles Euroopa on ajalooliselt mänginud väga olulist rolli, palju olulisemat rolli, kui seda tema tulevane majanduskaal lubab. ja Euroopa võib-olla ei peaks nii palju muretsema oma praeguse mõju säilitamise üle Euroopa enda huvides on kiiresti ellu viia eh, see, et osa IMF-i hääleõigustest antakse üle tärkava majandusega riikidele, nagu siin juba varem arutati, ning vähendada Euroopa esindatust eh, IMF-i juhatuses. teiseks tuleb parandada Eurotsooni välisesindatust ning eh, Äh, samuti tuleb süvendada Eurotsooni sisemist juhtimist. meil on vaja äh, IMF-is äh, Eurotsooni ühtset esindatust ja selline Eurotsooni konsolideerimine peaks toimuma ka Euroopa Liidu mitte Eurotsooni kuuluvate riikide vahel, niimoodi oleks Euroopal kaks suurte häältega kohta IMF-i juhatuses ja loomulikult on selge, et Euroopa on vägagi huvitatud selles, et meil oleks avatud ja väärtustepõhine valikuprotsess äh, juhtkoht, ametikohtade täitmiseks ja siin ei peaks arvestama küll seda, mis riigist kandidaat tuleb või milline, millisest geograafilisest regioonist või mingeid muid selliseid äh, kriteeriumeid. Euroopal on mängida konstruktiivne roll just nimelt sellist väärtustepõhist lähenemist äh, Äh, meie praegune kandidaat äh, IMF-i tegevdirektori kohale äh, tegelikult näitab, et väärtustepõhine vä-, lähenemine ei välista seda, et teatud regioonis tulev kandidaat võib edastada teist kandidaati ja see regionaalse rotatsiooni põhimõte tegelikult on kahjulik ja seda ei tuleks kasutada sellistes organisatsioonides nagu IMF, millel on maailma majanduses väga oluline roll ja ma tänan teid tõesti võimaluste eest, et sain siin täna esineda ja olen valmis vastama teie küsimustele. Uh, suur tänu, härra Kirkekaart. me oleme ära kuulanud kolm kõnelejat. esimene andis meile ülevaate IMF-i olukorrast, teine rääkis äh, rahvusvahelisest äh, rahasüsteemist äh, ja ka rahvusvahelisest kaubandusest ja rääkis ka reformi, erinevatest reformistsenaariumitest ning äh, kolmas esindaja rääkis G kahekümne Euroopa Liidu rollist IMF-is. nüüd annaksime sõna meie kõige tähtsamale kõnelejale Pierre Chaillet, Pierre Chaillet'le, kes on äh, Prantsuse Prantsuse Riikliku Panga Bank de France'i äh, peadirektor. suur tänu, härra esimees, G kakskümmend on rahvusvaheline foorum ning äh, Prantsusmaa on G kahekümne 20 juht praegu ja ma kasutaksin võimalust rääkida oma emakeeles ja vastan siis hiljem ka küsimustele oma emakeeles. <clears throat> tahaksin teid kõigepealt tänada lahke vastuvõtu eest, mis annab mulle võimaluse teha kiire ülevaade Prantsuse eesistumisest, me oleme nüüd poolel teel sellega, sest äh, nelja-viie kuu pärast toimub Cannes'i kohtumine ja äh, praegu äh, ei ole me mingite tulemusteni jõudnud, vaid oleme endiselt äh, tööfaasis. me ei tohi unustada, et G kakskümmend ei loodud kahe tuhande kaheksandal aastal, kuigi siis sai ta uue mõõtme, vaid üheksakümne üheksandal aastal G seitsme põhjal ja esimene äh, eesistuja Kanada soovis paremat koordinatsiooni arenenud ja tärkava majandusega riikide vahel. kahe tuhande kaheksandal aastal loodi äh, poliitilise nähtavuse külg äh, G kahekümnele ja kui me vaatame erinevaid tippkohtumisi, olgu siis tegemist äh, Washingtoni kohtumisega kahe tuhande kaheksandal aastal või Londoni kohtumisega, mis keskendus äh, finantsregulatsiooni küsimustele või Pittsburghi kohtumisele, mis äh, oli huvitav sellest aspektist, et G kahekümnest sai tõeline rahvusvaheliste finantsoperatsioonide foorum või Toronto kohtumine, mis oli makromajanduslikul tasandil poliitilise kaasatuse verstapostiks või Korea kohtumine, mis lubas meil vaadata tehtud ja uut hoogu juurde saada. Prantsuse eesistumine, mis algas kahe tuhande kümnenda aasta novembris, seadis endale eesmärgiks põhiliselt neli punkti kõigepealt. vastavalt sellele, mida teised eesistujad on juba teinud, eriti korealased, jätkata tööd tugeva, kestliku ja tasakaalustatud majanduskasvu suunas ja võib-olla alahindasime innovatsiooni, äh, mida see endast kujutab makromajanduslikul tasandil. siin on teatud tehnokraatlik aspekt, kuid äh, siiski on tegemist esimese korraga, kui riigid kohustuvad teatud ettevõtmisteks, mis on keskpikas perspektiivis kohustused ja kaasates äh, ka struktuur, struktuurse poliitika. nii et meil on siin tugev äh, kaasatuse tasand, mis on tõepoolest uuenduslik. teiseks uuenduseks on valgustada pisut ka tulevikku, ennustada keskpikas perspektiivis toimuvat, mis oleks äh, sidus ka Rahvusvahelise Valuutafondiga ja Cannes'i kohtumiseks äh, oleme lõpule viinud vastastikuse hindamise protsessi, mis annab võimaluse enamikule riikidest, eriti just seitsmele riigile, mis on välja toodud kui äh, eriti tasakaalustamata riigid. Nendel riikidel on võimalus öelda, mil määral nad soovivad osaleda selles ühises projektis teine teema, millest on ka juba räägitud, on rahvusvaheline rahandussüsteem, mis on muidugi väga laialdane teema erinevate osadega, mis on omavahel seotud ja vastavalt sellele, mida Korea eesistumine tegi, tagada finantsturvavõrgustik, mis näeb ette tärkava majandusega riikide puhul eh, järskude majanduslanguste toimumise ja ka likviidsusprobleemi lahendamise. seega kaasatakse kõikvõimalikud instrumendid, nagu näiteks Rahvusvaheline Valuutafond, kuid ka teised instrumendid, kahepoolsed instrumendid, keskpangad. nii et idee, mis on seotud selle ideega, kuidas mõelda ülemaailmsele juhtimisele, ülemaailmsele likviidsustagavarale, mis lubab maailma majandusel omada äh, likviidsusvaru, mis on vajalik nii kriiside puhul kui ka muul periood, muude perioodi jooksul. ja et äh, vältida spillover efekti, kus riigid ei saa oma poliitilisi instrumente rakendada. see on väga oluliseks teemaks, millega me praegu tegeleme ja küsimus, milliseid leppeid me saame rahvusvahelisel tasandil saavutada, et kokku leppida ühtse režiimi suhtes, mis lubaks kasutada instrumente, mis piiravad äh, kapitalide vabadust. tegemist on äh, palju lahkarvamusi tekitava teemaga, sest paljud äh, riigid ähm, tagavad likviidsust ja teised soovivad likviidsust. ja me tahame, et riigid looksid instru-, vastavaid instrumente nii et tegemist ei ole lihtsa teemaga, mis põhjustab äh, palju lahkarvamusi, kuid me loodame siin välja käia terve hulga ideid ja võib-olla ka lahendusi enne Cannes'i tippkohtumist. mis äh, puudutab äh, finantsreglementeerimist, siis Prantsuse eesistumise eesmärk on rakendada kollektiivsel tasandil otsuseid, mis eelnevatel aastatel on vastu võetud, eriti Korea ja teiste eesistumiste ajal rakendada uusi piiranguid kapitalidele ja jätkata kõikide töödega, mis püüavad äh, finantsregulatsiooni laiendada. ja viimaseks teemaks on toorme küsimus. keegi muidugi ei sea selle küsimuse olulisust tähe, küsimuse alla. kuid äh, siin on erinevate turgude läbipaistvus väga erinev ja siin on kõige parem reguleerimisvõimalus just läbi turgude, kuigi muidugi räägitakse palju turgude volatiilsusest, kuid võib-olla on siin võimalus seda vähendada. kas G kakskümmend on midagi toonud ülemaailmsesse majandusjuhtimisse, mulle meeldib väljendus, mida siin Brögeli äh, kolleeg kasutas, sest see näitab, et tegemist on lisaelemendiga koordinatsiooniprotsessis ja mis on mõeldud nendele institutsioonidele, kes on juba oma kasulikkust tõestanud. tahaksin rõhutada aktiivset Rahvusvahelise Valuutafondi rolli mida see mängib ülemaailmse majandusjuhtimise alal. Nende roll on asendamatu kõikide ennustuste eh, sidumise ja erinevate G kahekümne riikmide välja pakutud makromajanduslike instrumentide hindamisel loomulikult on äh, erinevaid probleeme, G kakskümmend oli sõja ajal suurepäraseks instrumendiks, kuid küsimus on selles, kas tegemist on sama hea ja tõhusa instrumendiga ka rahu ajal. võib-olla on see küsimus, mille juurde me veel tagasi tuleme, samuti on küsimus legitiimsuses, mida erinevates institutsioonides ja ka siin kojas tihtipeale tõstatatakse G kakskümmend esindab kaheksakümmend viit protsenti äh, ülemaailmsest äh, toodangust. ja meie töödes osalevad tihtipeale ka teised institutsioonid, nagu näiteks Aafrika Liit küsimus on ka vastutustundes, et me peaksime vastutama oma võetud kohustuste ees ja meil on ees tõeline test selles osas, kas riigid nõustuvad konkreetseid kohustusi võtma, kasutama poliitilisi ja majandusinstrumente ja mil määral meil õnnestub äh, teha ülevaade nende instrumentide kasutamise tulemustest. samuti on jätkuvuse küsimus, kas äh, trio koostöö on tõhus, kas meil peaks olema äh, püsisekretariaat. ma ei ole isiklikult kindel, kas see lisaks selgust juurde organisatsioonile, mis on juba väga keeruline, kus on erinevad rahvusvahelised foorumid ja kohtumised, kuid äh, praegu on see küsimus õhus ja siinkohal lõpetan ka oma sõnavõtu, olen valmis vastama teie küsimustele suur tänu, härra Jaie, te tõstatasite väga palju küsimusi, millest härra Hökmark kohe kindlasti nüüd kinni haarab kui parlamendi raportöör selles küsimuses ja kindlasti ka variraportöörid mingil määral. nii et vabandan veel kord, härra Hökmark, et ma ei andnud teile sõna sissejuhatuseks, kuid nüüd on meil võimalus pärast seda, kui eksperdid on oma arvamuse esitanud, teil öelda oma arvamus. suur tänu, härra esimees! tegemist on väga laiapõhjalise üleilmse küsimusega ja ma arvan, et kõige tähtsamaks äh, punktiks siin on, mida ka meie külalised kõik mainisid, nimelt olid äh, tärkavad majandused, siirdemajandused, sest äh, kui majandused tärkavad ja neid on palju, siis on meil palju probleeme, kui nad ei tärkaks, siis meil poleks probleeme. Need on nüüd tärkavad majandused, on osa reaalsest majandusest ja väga tüüpiline on see, kuidas me asju vaatame. me kipume vaatama minevikku, sest see on selgem lihtsam on tegeleda minevikuga, meil on lihtsam tegeleda tärkavate majandustega, sest nad on meist tagapool siis. kuid probleemiks on see, et nüüd on meil tegemist täiesti uue üleilmse struktuuriga. kui asjad oleks nii, nagu nad olid vanasti või kui need majandused ainult tärkaks, siis maailma majandus oleks umbes selline, nagu ta oli vanasti, et juhtivad on Euroopa ja USA. ja kui need majandused ainult tärkaksid, siis oleks meil ikkagi probleeme, millega tegeleda näiteks finantsturgudel, kuid meil ei oleks nii suuri probleeme, kui on praegu. ja otse loomulikult äh, oleks meil vähem ka sõltuvaid äh, tegureid, äh, sest praegusel hetkel majandused üha rohkem on üksteisega seotud. ja see, et need majandused on nüüd tärganud, äh, on midagi, mistõttu meil tuleks mõelda sellele, kuidas rääkida kaasaegsest taristust, kaasaegsetest struktuuridest üleilmsetes organisatsioonides ka G7 puhul tuli see väga selgelt välja. tegelikult räägitakse väga vähe nüüd G7-st, G8-st või G10-st, mis tegelikult oli osa maailma majanduse ajaloolisest struktuurist. toona me võib-olla rääkisime äh, nendest äh, äh, BRICS-i riikidest, Brasiilia, India ja nii edasi Äh, kuid nüüd on nad saanud osa G kahekümnest ja struktuur on muutunud. varem oli meil tegemist pigem Lääne-Euroopa struktuuridega. me olime keskendunud ainult arenenud riikidele. ükskõik, kuidas me seda ka ei nimetanud, kuid asjad on nüüdseks muutunud ja me jõuamegi ühe põhilise küsimuse juurde minu arvates. kui palju üleilmsel tasandil majanduse juhtimist on meil vaja ja kui suurel määral juhtimist me tahame, see on põhiliseks küsimuseks, sellepärast et kui me üritame üleilmset majanduse juhtimist võimalikult suurel määral sisse viia, siis on riskiks see, et me kukume läbi. sest siis me üritame teha liiga palju, me pingutame üle seepärast tuleb meil keskenduda sellele, mis on tähtis, mis on tähtis jätkusuutlikuks majanduse arenguks üleilmsel tasandil, mis on kõige tähtsamad asjad, millega tuleb tegeleda, kui me räägime maailma majanduse juhtimisest ja väga tähtis on siin tasakaalu saavutamine. ja oleks väga huvitav meie külalistelt kuulda tõesti, millega me peaksime tegelema ja see vastab ka väga paljudele küsimustele, nagu ka sellele küsimusele, mis on meie tegelikuks probleemiks. sest äh, me räägime siin praegu sellest, et me üritame luua mingit optimaalset üleilmset taristut, taristut, aga seda vähem me tegeleme põhiliste probleemidega siis veel ka see küsimus, kuidas vaadata erinevaid valuutasid, kuidas luua usaldusväärsust äh, siin mainiti juba Hiina valuutat äh, ja seda, et äh, seda tuleks evalveerida. Äh, aga siin tekib jällegi tasakaalu küsimus. nii et oleks tore, kui meie külalised ka seda küsimust natukene puudutaksid. siis Euroopa Liit me unustame Euroopa Liidu tihti, kui me räägime nendest erinevatest struktuuridest äh, üleilmsel tasandil. maailma suurimad majandused ei ole USA või Hiina, vaid on Euroopa Liit. professor Sabir aga ütles, et tegemist on killustunud äh, majandustega ja seda ei saa eitada. meil tuleb Ähm, võimalikult suurel määral Euroopa Liidu poolt mõjutada neid protsesse. tahaksin meie külalistelt rohkem kuulda ka probleemide kohta erinevates institutsioonides. G kakskümmend on saanud reaalsuseks, sellepärast et see koondab suurimaid majandusi, kuid keegi ei saa tegemist öelda, et tegemist oleks universaalse esindusinstitutsiooniga, läbipaistva demokraatliku institutsiooniga ja see toob ka endaga probleeme kaasa. ma arvan, et professor Sapir, aga võib-olla ka mõned teised külalised äh, ütlesid, et et G kakskümmend on saanud äh, tähtsaks praegu kriisi aegadel, kuid kriisi puhul ongi väga tähtis vältida vigu ja mitte olla protektsionistlik. kuid nüüd me oleme aru saanud, et meil tuleb ka uue, uus raamistik luua tuleviku jaoks, selleks et vältida vigu ja luua parem struktuur ja siin tekivadki nüüd need erinevad esindatuse küsimused, reformimise võimalikkuse küsimused. ja meil on vaja ka saavutada tasakaalu IMF-i ja G kahekümne vahel, tahaksin teada külaliselt, kuidas seda teha ja ka teiste institutsioonide vahel, sest minu raportis ma küsin, et miks meil tuleks jalgratast leiutada, kui meil on IMF oma äh, universaalsusega, kõikide nende põhimõtetega, siis miks me ei võiks seda kasutada selleks, et meil oleks läbipaistvus, selleks, et luua ühine struktuur ja niimoodi, et G kakskümmend mängiks ikka veel ka selle puhul tähtsat rolli, sellepärast et ta ühendab suurimaid äh, majandusi, kuid praegusel hetkel G kakskümmend ei ole võimeline igale poole sekkuma, nii et äh, lõpetaksingi siin ja ootaksin meie külaliste arvamusi. suur tänu, härra Hökmark, te tõstatasite väga palju erinevaid küsimusi ja ma olen veendunud, et äh, ka teised äh, sõnavõtjad küsivad äh, sarnaseid küsimusi. ma arvan, et praegu annan kõikidele külalistele paar minutit aega selleks, et nad vastaksid mõnele nendest küsimustest, mis nende arvates on kõige tähtsamad. ei ole vaja vastata kõikidele küsimustele sest äh, te olete juba oma sõnavõtud pidanud. ma arvan, et me võiksime alustada härra Šaiega, palun. <clears throat> Thank you, Mr Chairman um.... aitäh, esimees, mis puudutab neid peamisi tasakaalu nihkeid kriisi ajal on need nihked loomulikult suurenenud kõigis ilmakaartes ning G kahekümne veebruarikuisel kohtumisel käesoleval aastal identifitseeriti mõned näitajad, mida tuleks tavaliselt kasutada selleks, et hinnata, millised on need tasakaalunihked ja milliseid äh, muutujaid tuleks jälgida äh, avaliku sektori võlg ja puudujääk, siis samuti eraisikute võlg, ähm, siis äh, mõned riigid, näiteks Hiina, ei tahtnud kasutada terminit jooksev konto äh, tasakaalutus. Nad tahtsid kasutada siis äh, sellist terminit nagu välistasakaalutus, äh, pidades siis silmas siin kaubandusvahetusbilanssi ja muud sellist. aga kui need asjad on kindlaks tehtud, loomulikult meil ei ole praegu veel täielikku pilti asjadest, aga kui vaadata erinevaid riike, näiteks Indiat, siis India jaoks on peamine probleem selles, et neil puudub infrastruktuur ning see piirab nende kasvupotentsiaali. Hiina puhul on peamiseks probleemiks äh, elamuturu mull täpselt äh, jällegi Eurotsoonis meil on ebapiisav majanduskasv, äh, ebapiisav tööviljakus. meil on väga suur avaliku sektori võlg. ja nõnda edasi, nii et, et kõik need näitajad äh, on sellised, millega me arvestame ning me ei saa vaadata ainult lähimat perspektiivi, me peame vaatama ka kaugemale, me peame asju süvendama ja arvestama ka selliste muutujatega, mis on kuskil keskpikas või pikemas perspektiivis olulised. milline on olnud siis eh, G kahekümne lisandväärtus võrreldes IMF-iga? kriisi algusest saadik äh, on võib-olla kõige olulisem äh, Washingtoni tippkohtumine kahe tuhande kaheksandal aastal. me olime see foorum, mis oli väga proaktiivne. me tulime kokku juba paar päeva pärast kriisi algust, äh, langetasime mõned otsused võtta kasutusele mitte üksnes IMF, vaid ka mõned teised organisatsioonid ning äh, suurendasime siis oma äh, võimekust leida lahendust sellistele väga pakilistele probleemidele. aitäh ja härra Blavi järgmisena. ma ei hakka vastama võib-olla kõigile küsimustele, kuigi nad on üsna tihedalt seotud omavahel aga laiem küsimus oli, et mida see maailmamajanduse juhtimine meile võiks siis anda? vaadakem näiteks kas või rahvusvahelist rahandussüsteemi, millega praegu Prantsuse eesistumise ajal tegeldakse. see on seotud ka sellega, et kas me hakkame uuesti jalgratast leiutama meie probleemiks on just nimelt see, et kuidas riigi, riigid käituvad, kas eh, otsused ka ellu rakendatakse. ja me oleme näinud, kuidas eh, nüüd on tõesti eh, olukord arenenud niimoodi, IMF üritab rohkem survet avaldada. rahvusvahelises rahandussüsteemis meil ei ole praegu sellist globaalset korrektsioonisüsteemi ning äh, meil on G kahekümne kaardi protsess, varsti avaldatakse ka raport sellel teemal ning äh, meil on vaja tugevam järelevalveprotsess, kõik need ja samuti on meil uus raamistik äh, globaalsete rahavoogude jaoks, seda härra Chaillet oma sõnavõtus käsitles. aga me anname ka suuniseid selles osas, kuidas siis eh, nende rahavoogude osas paremat poliitilist raamistikku välja töötada. kriis näitas, et meil ei ole selget mehhanismi likviidsuse tagamiseks eh, ülemaailmsel tasandil. ka selles valdkonnas eh, oleme me olemasolevad vahendid läbi vaadanud selleks, et need olemasolevad mehhanismid oleksid paindlikumad. nii et ka selles suunas töö käib ning äh, veel üks asi, mis on seotud rahvusvahelise rahandussüsteemiga, see on seotud äh, valuutadega, kas me läheme multipolaarse süsteemi suudas või ei. ja siin on siis äh, küsimus just vahetuskursi mehhanismis. ja niimoodi me saame, need üleminekuprotsessid on siin väga olulised. Need on kõik need teemad, millega me tegeleme ja ma viitaksin veel kord härra Jaie sõnavõtule, kes ütles, et äh, IMF ja G kakskümmend täiendavad üksteist ning äh, G kahekümne ülesanne on tõestada, et ta suudab olla tõhus ka mitte kriisiaegadel. aitäh. Yes, let me let... jah, äh, suur tänu, lubage samuti ühineda eelkõnelejatega, tehes vahe G kahekümnele äh, kriisi ajal ja tavalisel ajal. olgem siin ausad, me ei saa loota, et G kakskümmend toimiks sama tõhusalt tavalisel ajal, kui ta toimib kriisi ajal, see on täiesti ebarealistlik. aga mida on positiivset siiski kahekümnes? me tahaksime, et G kakskümmend või sarnane organisatsioon selline kontseptsioon mis ei saa olla G7 ega G8, mis olid juba enne kriisi täiesti ajast ja arust. ja mul oli piinlik G7 ja G8 kohtumiste puhul, kuhu toodi Hiina ja India peaministrid. see oli täielik ülbus nende poolt. mida nad õige arvasid endast, millises maailmas me elame ja nüüd me oleme süsteemis, kus kõik on laua ümber võrdse staatusega, arenenud riigid, arenenud, arenguriigid ja tärkava majandusega riigid, sest tegemist on tõelise dialoogiga ja seda me võimegi oodata rahuajal. me ei saa oodata, et G kakskümmend loob uue süsteemi nüüd rahuajal, ma ei usu, et see niimoodi toimiks kuid pika aja jooksul läbi dialoogi on see võimalik, on oluline, et äh, tärkava majandusega riigid mõistaksid, et süsteem, mille meie ja Ameerika Ühendriigid lõime, on nende jaoks väärtuslik. seda tuleb küll reformida, kuid see on nende jaoks väärtuslik ja nad peavad ise mõistma, et nende jaoks on kasulik selles osaleda ja seega liigume me tasapisi reformitud ülemaailmse majandusjuhtimissüsteemi suunas. Need reformid peavad neile andma arusaamise, et nemad on osa süsteemist, mitte et nad mängivad meie reeglite järgi me peame looma süsteemi, kus tarkva majandusega riigid näevad, et nemad on osa reeglite loomisest ja ma arvan, et see oleks juba suur samm edasi. palun nüüd äh, härra Kirkekaart. suur tänu. räägiksin lühidalt ka kriisiperioodi äh, ja äh, rahuperioodi vahest kriisiperioodi ajal tekib G kahekümne agenda iseendast, kuid nagu härra raportöör ütles, üks küsimus on lahendada kriise, kuid teine küsimus on juba kriiside ennetamine ja praegu olemegi selles olukorras. me peaksime meeles pidama, et nagu ma ütlesin G kakskümmend on, ma ütleksin, üsna mitteformaalne organisatsioon. ja minu meelest on see ka üks nende tugevaid külgi, kuid samas tähendab see seda, et see piirab oluliselt seda, mida G kakskümmend võib rahuajal saavutada ja siin on Rahvusvahelise Valuutafondi püsiväärtus selles, et nad eh, tahavad tõepoolest reageerida teemade puhul ja neil on legitiimsus selle tegemiseks, mis on meie ees. siin on neil eh, näiteks eh, tegelevad nad näiteks Hiina valuuta probleemiga ja sellel teemal on kindlasti laialdane mõju rahvusvahelise majanduse tasakaalustamatusele. tahaksin öelda, et seda küsimust on paljud rahvusvahelised institutsioonid käsitlenud, kuid pean ütlema, et isegi kui me vaatame Rahvusvahelise Valuutafondi praegust statuuti, siis ma arvan, et nad oleks võinud isegi tugevamalt siin sõna võtta. kuid põhiline on see, et rahvusvahelise majanduse tasakaalustamatus ei muutu, kui puudub riiklikul tasandil soov seda teha Hiinas. ja siin IMF ega G kakskümmend ei saa õieti midagi ära teha. nii et me püüame luua stsenaariume, mis ennetaksid järgmisi kriise. selleks on meil vaja ka teatud alandlikkust sellistes olukordades reageerimiseks, aitäh. Um, uh, hästi nüüd Elisa Ferreira ja Catherine Stiller on soovinud küsimusi esitada ja siis Peter Peks, kes siis ma paluksin veel ka Ecofini esindajal võtta sõna. kõigepealt Elisa, palun, sul on sõna um,. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kõnelejaid väga huvitavate ettekannete eest mul on kaks põhilist küsimust. Äh, kõigepealt ma siin üritan iseendale auku kaevata, aga Bretton Woodsi struktuur, mis loodi pärast kriisi, äh, on loomulikult vananenud, seda ka kaudselt kõik äh, kõnelejad ütlesid kui me tahaksime luua nüüd alternatiivse struktuuri, siis see struktuur põhineks praegusel kriisil. me mõistame, et IMF-is toimuvad praegu mõned muutused, aga praegu me sõltume ikkagi poliitilisest tahtest luua mingeid tugevamaid institutsioone seega äh, me peame kõigepealt kaasajastama olemasolevaid institutsioone ning sellised uued institutsioonid, mis tegelevad tõesti oluliste asjadega, nagu finantsstabiilsusnõukogu näiteks, on väga äh, formaalsed. nii et, et äh, selle kriisi lõpetamine nende kahe struktuuri ühendamisega ja tegelike probleemidega tegelemine on minu meelest praegu kasutamata jäetud võimalus. nüüd G kahekümne osas ja G kahekümne eesistumise osas. ma tahaksin teada, kuidas te jälgite saavutusi, mis teil tegevuskavas on kriisi ajal ja see on seotud minu esimese küsimusega. nimelt kriisi ajal siis paljud väga olulised küsimused olid päevakorral, aga siis Need järk-järgult kadusid päevakorrad, kadus poliitiline tahe, nagu näiteks see, mis puudutab reitinguagentuure, äh, kriiside ohjamist, rahvusvahelisi pankasid, läbipaistmatust, äh, liigset riskide võtmist finantsturgudel, äh, kõrge finantsvõimendusega tooteid Äh, Basel kaks, Basel kolm, äh, maksuparadiisid. Need olid kõik teemad, millega president Sarkozy tahtis tegeleda. teatud hetkel nad olid tähelepanu keskmes, aga siis nad kuhugi hääbusid nii et, et ma tahaksin teada, millist seiret te tõesti teostate, et tagada, et kõik institutsioonid ka nende teemadega tegelevad on terve rida küsimusi, mis äh, nagu tõstatuvad korraks ja siis äh, kaovad kuhugi, sest et äh, ei toimu mingit seiret, mis siis ikkagi tegelikult juht-, juhtus me tõesti ei näe, kuidas nende oluliste küsimustega tegeldakse. aitäh! kuna Elisa esitas juba nii palju küsimusi ja aega meil on, siis anname teile võimaluse praegu vastata ja siis läheme järgmise küsimuste vooru juurde. niisiis. aitäh ja alustab siis härra Jaie. IMF-i osas eh, minu arvates peamine probleem on selles, et eh, võib-olla me ei peaks äh, mainima IMF-i seoses rahvusvahelise äh, rahandus- ja äh, järelevalvesüsteemiga. Äh, meie probleem on selles, et mõned liikmesriigid lihtsalt ei mängi reeglite järgi, kui asi puudutab valuutade vahetuskurssi, mõned valuutad on ujuva kursiga ja mõned ei ole. nii et, et Äh, see on seotud äh, mitmesuguste erinevate probleemidega, äh, nagu näiteks valuutareservide kasv või kahanemine ja nõnda edasi. IMF ise keskendub põhiliselt selliste stiimulite loomisele, mis sunniks riike mängima reeglite järgi kasutama siis seda ujuvat vahetuskurssi. seetõttu äh, meil tuleb sellised stiimulid tõesti äh, välja töötada ning finantsturvalisuse võrk on tõesti üks võimalus, äh, kuidas takistada riike reeglite vastaselt käituma sellepärast, kui riigid teavad, et neil on piisavat likviidsust kriisihetkedeks, siis, siis neil ei ole ju põhjust enam kursiga niimoodi ümber käia, nagu nad seda praegu teevad. niisiis, me, tegemist on kompleksse küsimusega, me peame tegelema äh, äh, vahetuskursiga, finantsturvalisuse võrgustikuga ja paljude teiste asjadega. nüüd teine küsimus ma ei saa öelda, et need teemad oleksid kuhugi kadunud. kõigepealt meil oli selline esimene etapp, äh, Washingtoni tippkohtumine kaks tuhat kaheksa, kus tuli lahendada siis äh, vahetu kriis äh, ning panna paika tegevusprogramm. näiteks me lõime finantsstabiilsusnõukogu mis, äh, nii et me saaksime tegutseda Baseli komitees ning äh, jõustada neid otsuseid, mis puudutasid äh, kapitali adekvaatsuse suht-, määrasid. me langetasime otsused kahe tuhande kümnenda aasta lõpul ja nüüd hakatakse neid otsuseid siis ellu rakendama ja äh, loomulikult on veel neid küsimusi, millega tuleb tegeleda. igatahes Prantsusmaa tahab äh, äh, kõiki neid asju ellu rakendada, kõiki neid otsuseid, mis siis on langetatud. aitäh, härra Plavi järgmisena. ma tuleksin selle aruandle kohustuse teema juurde ma arvan, et me oleme näinud, et on loodud terve rida instrumente, mis võimaldaksid G kahekümne liikmeid ja IMF-i liikmeid kontrollida. me koostame raporteid, sealhulgas ka aruandekohustuslikkuse raportit kus on kirjas see, mida siis G kahekümne liikmed on teinud nende kohustuste osas, mis nad tippkohtumisel on võtnud, nii et, et võib-olla see juhib tähelepanu siis nendele saavutustele võrreldes siis lubadustega. ning eh, siis on meil selline äh, raamat äh, või raport, kus äh, on kirjas siis majanduse hinnang ning jätkusuutlikkuse äh, raport, kus saame ülevaate sellest, kus see riik parajasti on, võrreldes siis kõikide nende ebatasakaalutustega, mis maailma majanduses esinevad. ja nüüd see, et me oleksime hoo kaotanud, minu arvates see on rohkem poliitiline teema. meie igatahes sooviksime, et see hoog säiliks eh, finantssektori reformis, eh, reformide vallas on vaja veel väga palju ära teha ning me loodame siiski, et see hoog ei ole veel kuhugi kadunud, aitäh. härra Sapir. peatuksin kahel asjal, üks puudutab sedasama hoo küsimust. kui me vaatame mitte maailma majanduse olukorrale, vaid olukorrale Euroopa Liidus, räägime Eurotsoonist täpsemalt siis võib samuti öelda, et me oleme hoogu kaotamas. nii et, et isegi enne, kui me läheme globaalsele tasandile, on juhtimine tegelikult äh, palju nõrgem ka siinsamas Euroopas. on täiesti selge, et kui vaadata rahvusvahelist panganduskriisi, mis meid tabas äh, enne juba riigivõlakriisi ja need kaks kriisi mõjutasid üksteist, siis siit äh, tuleb õppida olulisi äh, asju, mis puudutavad näiteks finantsreformi, institutsioonide loomist. mina olen küll viimane inimene, kes ütleks, et me ei ole edusamme teinud, aga ma näen, kui palju on veel vaja teha ja kui sügav see kriis on olnud ning meie reaktsioon ei ole tõesti olnud sellega vastavuses ja see kõik on toimunud Euroopa Liidus, nii et ma tõesti äh, konstanteerin, nõustun sellega, mida te ütlesite, et äh, hoog ei ole sama kui probleemi suurus, aga isegi Euroopa Liidu siseselt me ei ole suutnud äh, reageerida siis probleemidele vajalikul määral. nüüd teiseks, ma arvan, et me peame vaatama Äh, ülemaailmset äh, finantskriisi selles kontekstis, mida me siin oleme arutanud täna. Äh, kõik kõnelejad viitasid sellele, millised muutused toimusid maailma majanduses juba enne kriisi. ma arvan, et me seisame silmitsi väga suurte väljakutsetega on ähm, riike, mille majandus äh, on alla käimas nii Euroopas kui ka USA-s, vähemalt suhteliselt alla käimas, võrreldes selliste riikidega, kus äh, majandus äh, uuesti jalule tõuseb, mitte ainult India ja Hiina, vaid selliseid riike on veelgi. ja see kõik on väga suureks väljakutseks. ja see väljakutse oleks meie sees, ees seisnud isegi ilma kriisita ning äh, see kriis on süvendanud kõiki neid probleeme, mis meie ees enne olid. kriis ei ole neid probleeme loonud, äh, vaid on just nimelt süvendanud neid probleeme, mis juba olid olemas. Äh, kriis on toonud kaasa võimu ümberjaotumise ja asjale võib läheneda ka demograafilisest vaatevinklist. kümme, kakskümmend aastat tagasi, kui me vaatasime arengumaid, siis üks peamine probleem oli selles, et sellise kiiresti kasvava rahvastikuga ei saa need riigid kunagi areneda et eh, nende majandus eh, hoiab eh, kasvamast just nimelt demograafia, aga nüüd nad on demograafilised probleemid lahenenud ja lahendanud ja pigem on see rahvastiku kiire kasv kasulikuks osutunud. meil on vastupidi siin rahvastiku vananemine. mõnikord, kui ma hommikul üles ärkan ja ma olen halvasti maganud, siis ma näen, kuidas me oleme sellised rikkad ja vananevad ja suurte võlgade, suurte probleemidega aga kui vaadake näiteks USA, Hiina, vabandust, USA, Jaapani ja Euroopa äh, võlamäärasid, siis praegu ei ole ju tegu teise maailmasõja järgse perioodiga ja ometigi meie võlad on väga suured. ja, ja kui me ei suuda kiiret kasvu tagada, siis äh, midagi ei juhtu. me peame loomulikult kõik reformid läbi viima aga me ei saa väga kõrget majanduskasvu senikaua, kuni meil on siin vananev rahvastik, me teame, mida vananev rahvastik tähendab. Äh, meil on siin Euroopas väga kenad sotsiaalkindlustussüsteemid, mulle ka need meeldivad väga, aga keegi peab suutma selle eest maksta. niisiis äh, olukord ei ole sugugi kerge. see ei ole kerge meie jaoks, ameeriklastel on ka oma probleemid, jaapanlastel oma probleemid vanad tööstusriigid on silmitsi oma probleemidega, need tarkama majandusega riigid on siiani üsna heas seisus. ning see tektooniliste plaatide liikumine nii-öelda on probleem, mida ei ole kerge lahendada mina vastan ka väga kiiresti teie kahele küsimustele. mis puudutab hoo kaotamist, siis peaks tegema vahet nende tuumikeesmärkide vahel, mida G kakskümmend on seadnud, tugev tasakaal, ülemaailmne majanduskasv, on täiesti selge, et selles valdkonnas on edusammud olnud keskpärased, aga samas, nagu eelkõneleja ütles, on toimunud siiski väga palju edusamme finantsstabiilsusnõukogu vallas, näiteks kas või nädalavahetusel kokkulepe nende süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide osas. me saavutasime samuti kokkuleppe ülemaailmsete raamatupidamisstandardite osas, nii et, et me ei tohiks neid asju lihtsalt äh, tähelepanuta jätta, võib-olla kuigi nendest äh,, nad ajalehe pealkirjadesse ei jõua, need teemad teise küsimuse osas, mis puudutab järelevalvet saavutuste üle, siis ma arvan jällegi, et mõistlik oleks teha vahet tuumike eesmärkide vahel. jällegi see tugev tasakaalustatud majanduskasv ja siis tuleks teha vahet kõigi teiste küsimuste vahel, nagu ma oma sissejuhatavaski sõnavõtus ütleksin, on need küsimused minu arvates äh, tihtipeale liiga olulisel kohal G kahekümne tegevuskavas. kas keegi mäletab näiteks, mis juhtus äh, ühe asjaga, mida eesistujamaana Kanada päevakorda pani, VKE-dele uute rahastusallikate leidmine. kas keegi tõesti mäletab, milline oli Lõuna-Korea arenguraamistik G kahekümne jaoks ja ausalt öelda, kas me tõesti usume, et praegused eesistujamaa eesmärgid, mis puudutab näiteks toorainete hinda, kas nendest veel räägitakse kuue kuu pärast järgmisel aastal, kui on Mehhiko eesistumine, mina kahtlen selles väga ja seetõttu me peamegi olema ettevaatlikud, et me ei paneks G kahekümne tegevuskavasse liiga palju asju ja äh, ei kaotaks silmist neid tuumikküsimusi, aitäh. Äh, Catherine Steeleril on nüüd küsimus. härra Höökmark, kas te soovisite ka sõna võtta? hästi, te saate pärasõna. härra, proua Steeler. ma tahaksin samuti tänada kõiki kõnelejaid väga põneva arutelu eest. tahtsin äh, esi-, esitada sellise küsimuse, et kas ülemaailmne finantssüsteem täna on turvalisem kui enne kriisi või on asjad ikka nii nagu ennegi. ja mind huvitab ka euro tulevik. jah, palun. kõik ei pea sellele küsimusele vastama mis puudutab nüüd äh, finantssüsteemi turvalisust, siis äh, mina igatahes kiidaksin küll äh, seda edu, mis on tehtud kapitalistandardite osas. mina usun, et need edusammud see ei oleks küll kõige väiksem ühiskordaja, võiks seda pidada kõige väiksemaks ühiskordajaks, sest tegelikult me saaksime väga palju rohkem ära teha me hakkame nüüd äh, ellu rakendama ka suuremat kapitalinõuete reegleid äh, süsteemselt olulistele finantsinstitutsioonidele. mina igatahes ei usu, et äh, see kaks suurt probleemi, mis meil siiani on olnud, kõrvaldaks. võib-olla me olime pisut turvalisemas olukorras kui enne kriisi, aga see sõltub väga palju ka näitab ka seda, kui halvasti reguleeritud süsteem oli enne Basel kahte ja enne kriisi. euro osas äh, mina suhtun üsna positiivselt sellesse, mida siiani on saavutatud ning äh, mina ei usu, et, et euroga midagi väga halba juhtub. ma usun, et äh, see jääb kõigi seitsmeteistkümne eurotsooni liikme valuutaks ja et liitujaid tuleb veelgi see loomulikult ei tea, ei tähenda seda, et me ei peaks oma võlgadega siin tegelema, aga see on juba eraldi küsimus. ja enne kui alustame küsimuste teist vooru, paluksin härra Peter Back ECOFINist samuti sõna võtaks. aitäh aitäh, esimees, teil toimus tõesti siin väga põhjalik arutelu, mille käigus äh, käsitleti väga paljusid teemasid, majanduskasvu raamistik, maailmamajanduse juhtimine, äh, IMF-i toimimine ja nõnda edasi. aga üks asi, mida ei arutatud, aga mis minu arvates arutelu vääriks, on Euroopa Liidu esindatus kuna ma aga ei suuda hõlmata sellise lühikese kõneajaga kõiki teemasid, äh, siis keskenduksin äh, minu arvates praeguse arutelu seisukohalt oluliselt ja see on nimelt rahvusvaheline rahandussüsteem. täna on selle süsteemi suuremaks pro probleemiks see, et siin puudub korralik korrektsioonisüsteem. sellega seoses tahaksin öelda järgmist. kõigepealt äh, on vaja usaldusväärset ja jätkusuutlikku makromajanduspoliitikat, nii et, et need tugevdaksid rahvusvahelist rahandussüsteemi. G kakskümmend, sealhulgas ka meie, peame, eh, peab täitma neid kohustusi, mis on võetud, tuleb tegeleda vahet muutuskursi süsteemiga, mis on majanduse põhialustega kooskõlas. samuti tuleb äh, pöörata tähelepanu ülemajanduslikule makromajanduse järelevalvele. Äh, seda tuleb teha nii läbi IMF-i kui ka G kahekümne, selle eest, et äh, vältida igasuguste kriiside ülekandumist. meie Euroopa Komisjonis toetame ka väga tugevalt G kahekümne eesistuja äh, tööd äh, kapitalivoogude juhtimise osas ja ma arvan, et me peaksime tegelema siin nii sihtriikide kui ka lähteriikidega ja ning äh, tegelikult need kapitalivooge tuleks kasutada viimase hädavahendina ja muide aluslepingutes on see samuti kirjas. Euroopal on täielikult liberaliseeritud kapitalikontod ja ma ei usu, et meil sünniks mingit erilist kasu täiendavast liberaliseerimisest. Äh, mitmed tärkava turumajandusega riigid tahavad oma valuutasid muuta rahvusvahelisemaks, nende poliitika on sellele suunatud, meie arvates on see õige tee. me sooviksime ek-, suurendada äh, veelgi äh, tärkavate äh, majanduste riikide valuutade rahvusvahelist internatsionaliseerimist ning äh, me tahaksime, et meil oleks kriteeriumid äh, põhine lähenemine, mis puudutab siis IMF-i eri, laenukasutuse eriõigusi, et siin arvestatakse tõesti väga selgeid kriteeriumeid. ning lõpetuseks, härra esimees, peaksime me samuti tõhustama oma ülemaailmseid finantsturvalisuse võrgustikke. nagu ma ütlesin, me oleme välja töötanud terve rea uusi regionaalseid süsteeme ning me oleme eh, olnud justkui teerajajaks, eh, kuidas teha koostööd IMF-i ja, ja liikmesriikide teatud sektorite vahel. Eh, see süs-, süsteem vajab veel edasist täiendamist, me sellega tegeleme ja teeme väga tihedat koostööd IMF-iga selles osas ning me oleme seisukohal, et äh, sellest peaksid kasu ka saama ka teistsugused regionaalsed kokkulepped, kõik võiksid õppida Euroopa kogustest ko, kogemustest, aitäh. Fine um,, Mr Haakmark. Do you want to ask question? I, I have a question. hästi, härra Hökmark, kas te soovite küsida midagi? sest mul on ka küsimus. jah, mul on üks mõte ja küsimus ka miks G kakskümmend? ja ma ei mõtle seda nüüd triviaalselt, vaid lihtsalt miks G kakskümmend ja mitte mingi muu institutsioon. miks mõned suuremad, tärkavamad äh, majandused pärast neid tärkavaid majandusi? miks just need kõige tähtsamad? ja miks just need kakskümmend? mis tegelevad rahvusvahelise raamistikuga, mis peaks siis hiljem kehtima kõigile. ma arvan, et tegemist on poliitilise, demokraatliku ja ka legitiimsuse probleemiga, kui me räägime sellest, mida me soovime rahvusvahelisel tasandil saavutada. see on tähtis ka siis, kui me räägime tasakaalunihetest. põhiliselt öö, ähm, ähm, me räägin sellest probleemist ainult äh, nende puhul, kes on G kahekümnes uued ja siin professor juba väga selgelt ütles, kui, kuidas ta eksis, kui keskenduti ainult G seitsmele või G kaheksale. kui me räägime tasakaalunihetest, siis me tegelikult räägime nendest, kellel on ka ülejäägid, äh, mis on ju ka tasakaalunihe nii et tegelikult võiks öelda, et suurimaks probleemiks tasakaaluniheteks tasakaalu nii-öelda puhul ei ole see, kellel läheb liiga hästi, vaid nendel, kellel läheb halvasti. vaid, eh, vaid me võime öelda ka, et ülejääk tekib äh, puudujääkide najal, sest need, kes tarbivad liiga palju äh,, tekitavad ka ülejääki. nii et meil tuleb ka nende tasakaalunihetega ja siin tekibki nüüd küsimus, kas me räägime just G kahekümnest või kui paljudest äh, sest meil on siin tõesti kaks äärmust, need, kellel on suured puudujäägid ja need, kellel on suured ülejäägid. nii et tegemist on tõesti väga keerulise olukorraga just järelevalvesüsteemide, rangete järelevalvesüsteemide loomisel. nii et ma ei taha siin G kahekümne jalgealust õõnestada. aga kui me soovime tugevamat äh, üleilmset äh, regulatoorset raamistikku, siis miks just G kakskümmend ja mitte mingid teised miks me ei võiks kasutada mõnda muud struktuuri, kus meil on rohkem esindajaid selleks, et äh, rakendada neid äh, ettepanekuid, sest me teame, et puudujäägid toovad alati suuri tasakaalunihkeid kaasa. ka mina küsin oma küsimuse, ütleb härra Skikluna, sellepärast et äh, see on sama, sarnane härra Hekmargi omaga, see puudutab G kahtekümmend. me saame aru, et G kakskümmend on platvorm, organisatsioon, kus peetakse dialoog. Pole kahtlustki, et meil on puudu järjekindlusest, vahel tegeleme asjadega, lõpetame nendega tegelemise ilma, et põhjendaks, miks ja nüüd see sekretäriaadi küsimus, isegi väikestel organisatsioonidel on sekretäriaadid, äh, olgu nad siis endal olemas või delegeeritud kuidagi, isegi kui te vaatate äh, veebilehte, siis seal on ainult avaldused, nii et äkki oleks vaja natukene rohkem sisu selleks, et äh, toetada selle väga tähtsa organisatsiooni tööd kui meil on selline stabiilne organisatsioon nagu IMF, hoolimata probleemidest, on tegemist stabiilse organisatsiooniga. ja siis, kui te vaatate, mida G kakskümmend teeb, teine äärmuslik näide on ÜRO, mis on väga hästi organiseeritud, aga me teame, et ta ei võta vastu otsuseid kogu selle keerukuse pärast, nii et äh, võib-olla tuleks nüüd kõva häälega mõelda ja küsida endalt, et kas me soovime samasugust staatust nagu ÜRO puhul või jätame asjad nii, nagu nad on, aga vähemalt tugevdaksime seda struktuuri. isegi Euroopa Liit on viimaste aastate jooksul läbinud väga palju erinevaid etappe. nii et võib-olla me peaksime G kahekümne poolel natukene tugevama häälega nõudmisi esitama siis see teine küsimus, mille tõstatas äh, härra Heckmark, äh, olgu need vahetuskursid või muud küsimused, kui ametlik dialoog ei ole piisav selleks, et saavutada tulemusi, siis kas me ei peaks äh, mandaati laiendama nagu IMF-i puhul, et tasakaalunihkeid kõrvaldada, makromajanduslikult suunata ja nii edasi. Uh, kes soovib alustada, võib alustada. Yes, Mr Goebbels. härra Goebbels, palun um,. härra esimees äh,, mind julgustab teie sõnavõtt ja ka kolleeg Hökmarki sõnavõtt. minu arvamus on pisut erinev teiste omadest, G kakskümmend on džentelmenide klubi, isegi kui sinna on naised kaasatud. see meenutab mulle Briti džentelmenide klubisid, mis minevikus eksisteerisid. see on suurte riikide klubi, kes on ennast ise kuulutanud maailma juhtideks, see on tagasiminek üheksateistkümnendasse sajandisse, kus suured riigid otsustasid näiteks Berliini konverentsi ajal jagada omavahel ära kolooniad G kakskümmend ei ole legitiimne siin ei ole mingisugust demokraatlikku kontrolli. muidugi on tegemist äh, riigipeade ja valitsusjuhtidega suurtest riikidest, kuid niipea kui mm, neil on võimalus, siis nad teevad suuri sõnu, millele ei järgne teod ja kõik see toimib ÜRO süsteemist ja rahvusvahelise õiguse süsteemist väljaspool, see tekitab minus muret ma ei saa aru, kuidas me saame G kahekümne põhjal luua ülemaailmse majandusjuhtimise, sest see ei oleks igasugu, see oleks igasuguse demokraatliku legitiimsuseta. Very good, there you are, G twenty. jah, tõepoolest G kakskümmend, ootame teie reaktsiooni, palun, härra Jai. Merci, je, je vais répondre. suur tänu, vastan prantsuse keeles. mul on tunne, et Need kolm küsimust puudutavad sama keskset küsimust ehk G kahekümne legitiimsust ja tõhusust ja miks üldse G kakskümmend. mul on tunne, et kõigepealt legitiimsuse osas kaheksakümmend viis või üheksakümmend protsenti ülemaailmsest majanduskasvust, see ei ole ju ometigi täiesti legitiimsuseta ja nagu härra Sabir ütles G7, äh, G8 kohta, see oli täiesti äh, mittelegitiimne süsteem, rääkimaks ülemaailmsetest süsteemidest ja sellepärast äh, üheksakümne üheksandal aastal loodigi G kakskümmend. Need olid põhilised süsteemsed riigid, mis selle lõid üheksakümne üheksanda aasta süsteemsed riigid ei ole samad, mis täna eh, või võib-olla ka homme. see tähendab, et G kahekümne ülesehitus ei ole midagi püsivat. me näeme, et praegu on Aafrika esindatusega probleem, sest ainult Lõuna-Aafrika Vabariik on esindatud formaalsest plaanis, kuigi me kutsume, nagu ma juba ütlesin, näiteks Aafrika Liidu esindajaid, kes esindavad tõepoolest kõiki Aafrika riike meiega arutama. nii et tegemist on džentelmenide klubiga, kuid need džentelmenid kannavad erinevaid univorme ja on pärit erinevatest kultuuridest. selles mõttes võib-olla me ei ole sellised nagu Briti džentelmenide klubid siiski. G kahekümne lisandväärtus võrreldes IMF-i või muude rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis on võib-olla ametlikult legatiivsemad, on meie reaktiivsus. kas äh, tegemist on organisatsiooniga, mis reageeris majandussõja ajal ja kas see organisatsioon on vajalik rahuajal, see on täiesti õigustatud küsimus. Äh, mobiliseerida korraga äh, finantsstabiilsusfoorumit, äh, teatud hulka organisatsioone, kes järgivad näiteks tooraine küsimust ja anda eh, kiire impulss ning reageerida, kõike seda on eh, G kakskümmend suutnud teha. nii et eh, G kakskümmend mängis tõepoolest ajaloolist rolli. võib-olla teised organisatsioonid oleks samuti võinud seda teha ja me oleme selle küsimuse suhtes avatud. me ei püüa siin mingisugust monopoli enda kätte haarata. sekretäriaadi osas on tegemist väga huvitava küsimusega ja eh, jätkuvuse küsimuse puhul samuti. minu meelest ei ole meil jätkuvuse küsimuses probleemi tehnilises plaanis, sest eh, teemad võetakse eelnevatelt eesistujatelt üle, mis puudutavad eh, finantsturvavõrgustikku või muid küsimusi, kuid küsimus on eesistujate puhul selles, et üks või teine eesistuja eelistab üht või teist teemat äh, teatud põhjustel. siin võib tõepoolest üks või teine eesistumine olla äh, teatud äh, värvides ja siin võib olla teatav jätkuvuse puudus mis puudutab aga sekretäriaadi küsimust, siis vaadakem, kuidas see toimib reaalselt. G kakskümmend on muutumas tehnokraatlikumaks. meil on äh, riigipeade kohtumised, seejärel ministrite ja keskpanga juhtide kohtumine, seejärel erinevate sektorite kohtumised ja äh, tehniliste rühmade kohtumised, mis ei ole otseselt seotud eesistumisega, vaid äh, see tähendab, et äh, reaalses plaanis on väga kompleksse süsteemiga tegemist ja erinevad äh, administratsioonid peavad omavahel koostööd tegema. selles mõttes on tegemist huvitava küsimusega, kas me peaksime siia veel lisama ühe osakonna juurde sekretäriaadi näol, ma ei tea, selle, see küsimus jääb lahtiseks Fine, we have about five minutes, so we can share them next to last. no on umbes viis minutit, nii et äh, katsuge see aeg kuidagi ära jagada. teen hästi lühidalt, ütleb Rablavi, sest äh, oma ettekandes juba puudutasin seda G kahekümne esindatuse küsimust, tegemist on pigem poliitiliste aruteludega võimalikult selle kohta, mida me võiksime IMF-i kogemustest õppida tema nõukogus tööst, järjekindlusest ja see universaalse liikmelisuse küsimus äh, hoolimata kvootidest. Need on asjad, äh, millest õppida, seda võib arutada, aga nagu öeldud, tegemist on pigem poliitilise aruteluga. see oleks minu poolt äh, kõik. Yeah, in short, please. Yeah, let me just end jah, lubage mul ka lihtsalt toonitada seda, mida juba on öeldud. ma arvan, et mina suhtun G kahekümnesse positiivselt, eriti kui liigutakse praeguselt süsteemilt järjekindlamale süsteemile, see oleks väga heaks sammuks edasi. ja siis Euroopa Liidu ja Eurotsooni esindatus aitäh, ütleb härra Kirkega, et mis puudutab G kahekümne esindatust, siis me ei tohiks äh, ajaloolist aspekti ära unustada. see, mis kahe tuhande kaheksandal aastal juhtus, oli see, et äh, vanad G7, G8 struktuurid ei toiminud ja oli vaja paremat uut struktuuri ja siis valiti G kakskümmend, on väga palju teaduslikke uuringuid, mis äh, tõestavad, et tegelikult see nimekiri äh, oli täiesti suvaline. me peaksime vaatama ajalukku, näiteks miks meil on ÜRO Julgeolekunõukogus ikka veel viis äh, alalist liiget, seda sellepärast, et äh, nad valiti välja siis, kui ÜRO Julgeolekunõukogu loodi. mis puudutab G kahekümne mitteametlikkust siis oma sissejuhatavas ettekandes ma juba ütlesin, et olen täiesti nõus ja usun, et G kahekümne kõige tähtsamaks ülesandeks peaks olema praegu olemasolevate institutsioonide IMF-i ja Finantsstabiilsusnõukogu toetamine. ja siis küsimus, mis puudutas G kahekümne laiemat legitiimsust. kahjuks on asjad nii, et Ehm, legitiimsus on äh, proportsionaalses suhtes tõhususega, nii et äh, kui ÜRO Üldassamblee arutaks majandusjuhtimist, siis majandusjuhtimist sisse ei viidaks. tegemist on tõesti äh, Äh, tihti lehmakauplemisega ja liiga palju inimesi läbirääkimislaua taga ei ole äh, kasulik. härra Kööbas lisab sinna, et võib-olla tuleks leida diktaator, et see oleks kõige parem lahendus. Any... Äh, see oli tõesti väga huvitav arutelu, ütleb härra Skikluna, rohkem kommenteerida soovijaid ei ole. ma arvan, et et nii raportöörid kui ka variraportöörid suudavad kompromissteksti välja töötada. tahan tänada kõiki äh, meie kuulamisel osalemast. ja tahaksin veel öelda, et hääletus on üheksateistkümnendal septembril ja täiskogule läheb see raport oktoobrikuus, oktoobri alguses. suur tänu! okei okay. um,. Now... hästi, nüüd läheme siis edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on kuues päevakorrapunkt ja puudutab pankrotimenetlust Euroopa äriühingu õiguse kontekstis meie komisjonis on pädevus siis selles vallas, mis on seotud finantsteenustega nii et, et äh, ärgem seda siis unustagem, kui me hakkame tegema siin ettepanekuid, äh, mida ka võib-olla, äh, mis õiguskomisjonis läbi ei lähe. ma olen välja jaganud mõned kompromissmuudatusettepanekud ja täna pärastlõunal saatsin veel mõned täiendavad, mida te ilmselt ei ole veel saanud. ma üritasin arvesse võtta mõningaid roheliste seisukohti võib-olla vaataks lihtsalt läbi need muudatused, mida ma välja pakun, sellepärast et enamik nendest muudatustest, mis mulle esitati, olid tegelikult kasulikud. esimene muudatusettepanek, mida ma välja pakun, on see, et see puudutab siis punkti üks, kus ma ütlen, et on seisukohal, et piiriülesed reeglid peaksid olema jõu-, jõustatavad ja neid peab kaaluma süsteemselt olulise koostöö jaoks. ja see on väga oluline samm saavutamaks äh, tõhusat piiriülest pankrotisüsteemi ja siin ma olen üle, arvestanud sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuga, võib-olla õiguskomisjonile see teine osa muudatusest ei meeldi, aga ma arvan, et me saame sundida neid vähemalt esimest osa heaks kiitma siis teen samuti eh, ettepaneku teiseks kompromissiks, kus ma ütlen, et rõhutan, et piiriülene eh, pankrot Euroopa Ühingu kontekstis eh, peaks olema osaks Euroopa üldisemast kriisi haldamise mehhanismist, kui meil peaks olema üldised miinimumreeglid ja üldised pankrotireeglid. ja jällegi ma tahaksin siin öelda see, et see äh, on ainult osa sellest äh, loost ning peaks olema kooskõlas sellega, mida me teeme siis kriisi ohjamiseks. siis punktis äh, kaks ma ütlen seda, et meil peaks olema võimalik eraldada siis elujõulisi üksuseid nagu näiteks maksesüsteemid siis likvideerimiskavadest puhul minu, ma olen teinud ettepaneku, et äh, ma olen siia sisse võtnud sõnastuse, mis on tulnud siis rohelistelt. liikmesriigid peavad äh, tagama selle, et nende pankrotimenetluse reeglid lubavad siis äh, ka sellist eraldamist siis piiriüleste kontsernide konglomeraatide puhul. tahaksin lihtsalt Äh, viidata, et tõlgid ütlesid, et neil ei ole äh, neid tekste, mida te ette loete. Nad võivad muidugi resümeerida seda, mida te ütlete, kuid äh, meid on siin täna väga vähe. meid, meid on peaaegu siin ainult kaks, ei siiski kolmas liige on siin ka veel. nii et ütlen kohe ära, et ma olen teiega nõus, mingeid probleeme ma siin ei näe okay,. Well, I'll be, I'll be very... hästi, siis ma teen tõesti väga kiiresti ja ei hakka neid ette lugema. ma olen liitnud siis äh, muudatusettepanekud kokku äh, peamine erinevus puudutab seda, mille võib-olla teie esitasite. Äh, teie viisite selle teema rohkem pankade peale tagasi ja mina tahtsin rääkida finantsinstitutsioonidest üldisemalt. Äh, jutt käib muudatusest seitse. ja veel üks äh, oluline osa, mis on just selles teksti viimases versioonis, mille ma välja jagasin. ma sain rohelistelt sõnastust, äh, mis siis äh, lülitab siis ka konglomeraadid siia sisse ja kuna konglomeraadid kuuluvad tõesti meie komisjoni pädevusse, siis ma leidsin, et me võiksime ka selle äh, siia sisse panna äh,. seda ma räägin siis, kui me räägime siis nendest, nende elujõuliste üksuste eraldamisest, et seda tuleks kaaluda ka konglomeraatide puhul. ja me peaksime siis äh, ühtlustama ka need menetlused, mis puudutavad siis konglomeraate ja samuti võiks siis mõelda nendest vastupidistest stressitestidest, kui me räägime konglomeraatidest. nii et, et need olid need täiendavad ettepanekud, mida ma siia siis sisse panin roheliste ja ALDE kompromissina ja mul on väga hea meel, kui teie toetate neid muudatusi aga mitte keegi ei esitanud selliseid muudatusettepanekuid, mis minu arvates ei olnud kokku sobitatavad sellega, mida mina tegin. ja võib-olla sellega ma lõpetan. siin mingit erilist arutelu ju ei ole. jah, eh, tõepoolest eh, kogu selle entusiastliku rahvamassi ees tahaksin öelda, et jagan teie seisukohta ja mul ei ole muid märkusi siia lisada suur tänu eh, tehtud töö eest! aitäh! Said, jah, suur tänu ka mina tahan teha hästi lühidalt. on tõesti tõsi, et siin ei ole võib-olla väga palju inimesi kohal, aga võib-olla internetis jälgitakse meie koosolekut suure huviga. olen nõus väga paljude asjadega mida te ütlesite. ma ka tegin mitmeid muudatusettepanekuid, te olete töötanud välja kompromissettepanekud ja ma toetan neid. jah, see loomulikult on tõsi, et äh, ettepanekut tuleks tõesti laiapõhjalisemalt vaadata. ma arvan, et see finantsinstitutsioonide mainimine on väga hea, tõesti tuleb vastu võtta meetmeid selleks, et äh, pankrotimenetlusi Euroopa Liidu tasandil harmoniseerida. ma arvan, et see ettepanek siin piiriüleseks lähenemiseks on väga hea. mul on tõesti väga hea meel öelda, et me toetame teid. suur aitäh! aitäh, ma arvan, et olete saanud äh, aru sellest, mida ma tegin, aga me peame tegutsema finantsinstitutsioonide kontekstis ja, ja ma ei tahtnud siin kahte asja segada. ma arvan, et me peaksime siin seda piiriülest aspekti rõhutama rohkem kui võimalik ja vaadake üksikasjalikult läbi need kompromissid, mida ma välja jagasin, võib-olla te soovite seal ühte-teist sõna, sõnastuses muuta, nii et, et ma olen igasugustele ettepanekutele avatud. hääletame kaheteistkümnendal juulil, nii et, et natuke aega meil on. ja eh, niimoodi saame siis lõppviimistlust veel teha. juhtkomisjon hääletab üheksateistkümnendal septembril, nii et, et äh, aega meil on. ja sellega läheme muude küsimuste juurde ja neid ei ole, nii et, et siis oleme lõpetanud, aitäh! We meet again in Strasbourg on the 4th of July.